Äh, täna pärastlõunal, mida arvavad rahvusparlamentide esindajad, meil on rahvusparlamentide esindajate sõnavõtud äh, kavas, hakkame vaatama seda, mida siis äh, rändlusküsimuse lahendamiseks teevad rahvusparlamendid ja komisjonid. samuti regioonide komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. meil on juba olnud koostöö liikmesriikide parlamentidega, samuti kohaliku tasandi koostöö, olulised on ka teised majandus- instantsid Euroopa Liidus. me peaksime küll, pean küsima nüüd liikmesriikide parlamentide liikmetelt, äh, kas nad soovivad äh, sõna pärast selle osa ja kui te soovite sõna, siis palun kasutage neid äh, kõneaja taotluse vorme, mis te olete juba kätte saanud ja meie kodanikuvabaduste komisjoni liikmed Euroopa Parlamendist küsivad sõna kätt tõstes nagu tavaliselt. siis meie kaasraportöörid strateegilise raporti küsimuses prouad Metsola ja proua ja Kuenge peaksid samuti kõnelema. proua Metsola ei ole paraku veel saabunud, kuid proua Kuenge räägib pisut nat-, sellest. aga kõigepealt saab sõna härra Coelho. Ehm, kallid kolleegid, ma asendan siin kolleeg Metsolat, kes pidi Euroopa Ülemkogu ettevalmistusprotsessis osalema ja ta liitub meiega hiljem. annan teile äh, edasi tema seisukohad. me kohtume siin nüüd äh, pärast seda, kui liikmesriigid otsustasid ümber paigutada sada äh, kuuskümmend tuhat inimest Euroopas. see on teretulnud see protsess on olnud mõningates liikmesriikides keeruline ja on kahju, et see on tekitanud lõhesid meie liidus, kuid ma olen veendunud, et suudame need lõhed ületada. tegemist on maailmatasandi üle väljakutsega, meil on vaja ka seetõttu äh, üleilmset lahendust, mis hõlmab kõiki osalisi. Euroopa Liit peaks siinkohal näitama eeskuju kui ei ole päritoluriikides tulevikuperspektiivi, siis inimesed põgenevad nendest riikidest sõltumata sellest, et see reis seab ohtu nende elud. me peame vaatama, kuidas me saame olukorda parandada juba enne seda, kui äh, olud sunnivad neid äh, inimkullerite käte vahele äh, ning seavad neid surmaga silmitsi. ainult kõikehõlmavad Euroopa tegevused koos meetmetega, mis on suunatud äh, päritoluriikidele, transiidiriikidele, sihtriikidele, äh, saavad meid sellest olukorrast välja tuua. meil on vaja suuremat ühtsust Euroopa Liidu välis- ja sisepoliitikas, sealhulgas meie ühises välis- ja julgeolekupoliitikas, arengupoliitikas ja rändepoliitikas. Euroopa Parlamendi sõnum ei äh, tohi olla killustunud, vaid peab olema ühtne ja seetõttu prouad äh, Metsola ja Köenge valmistavad ette äh, raporti, mis käsitleb kõiki rände aspekte. selle raporti eesmärgiks on vastata küsimustele, mis puudutavad solidaarsust, vastutuse õiglast jaotust. samuti analüüsitakse turvalisi ja seaduspäraseid marsruute abivajajatele Äh, samuti analüüsitakse, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse äh, päritoluriikide olukorra parandamiseks, samuti päästeoperatsioone, samuti abivõrgustikke äh, haavatavatele rühmadele, võimalusi, kuidas inimesed saavad otsida abi enne kui nad on sunnitud teed ette võtma. kuidas me saame parandada meie ühist varjupaigasüsteemi ning kuidas saata tagasi need inimesed, kes ei vasta rahvusvahelise kaitse tingimustele. Süürias on kriis, Liibüas kriis, me peame olema nendes tingimustes valmis selleks, et meie süsteemid satuvad ka edaspidi silmitsi suurte väljakutsetega. me peame olema valmis neid väljakutseid vastu võtma, samas tagades, et meie piirkondlikud asutused on piisavalt varustatud selleks, et olukorraga toime tulla. vahepealse aja jooksul ei tohiks me seada oma Schengeni ala küsimärgi alla ja me ei, me ei tohiks loobuda välispiirikontrollidest. Euroopa ressursid ei ole piiramatud. me peame kasutama oma ressursse nende heaks, kes vajavad abi, kes vajavad kaitset. Need, kes kaitsetingimustele vastu tuleb ta tagasi saata turvaliselt ja kiiresti. meie peame leidma lahendusi, peame tegema koostööd, et äh, need lahendused tagada. ma olen veendunud, et täna pärastlõunane arutelu ja teie sõnavõtud on väga huvitavad. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid suudavad leida lahenduse. aitäh teile! suur tänu, härra Koelha! lugupeetud daamid ja härrad, me ootame siin ka proua Kenget, kes tuleb õige pea kohale ja muudame nüüd pisut meie päevakava. annan sõna Keit Vassile, kes on Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja siseasjade erikomisjoni esimees, palun. härra Keit Vass siiski parandab e-, e-, esimees. suur tänu proua esimees, mul on suur au rääkida siin meie siseasjade komisjoni nimel alamkojast Ühendkuningriigis ja suur tänu selle konverentsi korraldamise eest. mul on väga hea meel, et minu kolleegid William Clash, Stuart MacDonald ja Lord J on samuti kohale tulnud ja mul on väga hea meel rääkida siin Anne Linti ruumis, mis Anne Lint oli üks suur Rootsi parlamentäär ja kes nagu minagi on töötanud riigikaitseks meie ees on see suur kriis, kriis meie valijaskonna jaoks, meie parlamentide jaoks, mina usun Euroopa Liitu ja jagan Euroopa Liidu väärtusi. Euroopa Liit aga on tegutsenud väga aeglaselt selle kriisi tingimustes meie ees on rullunud lahti kohutavad vaatepildid sellest, kuidas rändajad liiguvad riigist riiki ja mõningad on pidanud kannatama pisargaasirünnakute all tänasel üritusel ja Euroopa liidrite tänasel kohtumisel püüame me kuidagi heaks teha seda, äh, mida me jätsime tegemata, mille me jätsime tegemata juba mõnda aega tagasi. nüüd me peame kiiresti oma kavad äh, rakendama, müüdma need plaanid kiiresti maha meie liikmesriikide parlamentidele ja oma valijatele, sest ärgem unustagem, lõppkokkuvõttes äh, meie peame selgitama meie valijatele, miks me midagi teeme mina ise olen samuti sisserändaja Ühendkuningriigis. meie komisjoni esimees ja mina oleme ainukesed inimesed, kes siin, kes on tõenäoliselt sündinud Aidenis, Jeemenis, tema tuli kolmeaastasena Ühendkuningriiki, mina üheksa-aastasena ja nüüd on meie alamkojas nelikümmend etnilise vähemuse esindajat ja umbes nelikümmend ka ülemkojas Äh, lordide kojas, nii et äh, räägime varem väga poliitilistest teemadest, aga nüüd äh, on need muutunud igapäevaseks mõistlikuks teemaks. me peame kandma hoolt selle eest, et kõik, mida me parlamendis teeme, saaks selgitatud meie valijaskonnale. mina olen Lesteri linnast valitud, kuuskümmend protsenti selle linna elanikkonnast on pärit Indiast, kakskümmend protsenti neist saadeti Aafrikast saadeti välja kui Aafrika pagulased ja me ei tohiks otsuseid langetada liiga kiiresti, uisapäisa. me peame samuti diplomaatiat kasutama avalikkusega suhetes, et inimesed mõistaksid meie otsuseid. ma tervitan kriisikeskuste rajamist, aga seda oleks pidanud tegema juba varem. kaks aastat tagasi käis minu komisjoni delegatsioon Kreeka ja Türgi piiril meie ees avanesid kohutavad, avanes kohutav vaatepilt inimestest, kes üritasid üle piiri tulla. sada tuhat inimest ületas Kreeka-Türgi vahelise piiri ka enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. Kreeka ja Itaalia on anunud abi Euroopa Liidult, aga Euroopa Liit on alles nüüd otsustanud selle abi neile anda oma aruteludes liikmesriikide parlamentides ja kohalikul tasandil peame pöörama rohkem tähelepanu Türgi olukorrale Türgi loomulikult ei kuule praegusel hetkel Euroopa Liitu, kuid sellegipoolest on Türgi olulise tähtsusega, kui me tahame pagulaste kriisi probleemi lahendada. ja ma kardan, et praegu ei ole me, me Türgi valitsust piisavalt toetanud, ei ole toetanud pagulaste laagreid ja, ja tööd, mida Türk, Türgis tehakse, mis on hea töö. ja lõppkokkuvõttes ei ole Türgil vajalikku toetust meil on vaja teha rohkem koostööd Põhja-Aafrika riikidega, meie komisjon kavatseb ala, alustada dialoogi selliste riikidega nagu Maroko, Alžeeria ja Tuneesia. kahjuks loomulikult Liibüa olukord on meile kõigile tuttav, üheksakümmend kaks protsenti inimestest, kes Põhja-Aafrikast lahkusid ning Itaaliasse jõudnud, jõudsid, olid tegelikult pärit Liibüast. pärast seda, kui meie Euroopa kampaania Liibüas lõppes, jätsime me maha mitte ühe valitsuse, vaid viis erinevat valitsust ja see on ainult olnud vesi rändekriisi veskile et me kandme hoolt selle eest, et ümberpaigutamise kava selgitatakse väga põhjalikult sada kakskümmend tuhat inimest, kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu riiki, see tähendab keskmiselt neli tuhat kakssada iga riigi kohta. aga nii see ei ole, sellepärast et mõningad riigid lihtsalt ei äh, saa neid vastu võtta. meie peaminister David Cameron on äh, andnud oma jah-sõna kahekümne tuhandele, kes tulevad otse Süüria laagritest. ja sellega jõuame siis järgmise punktini. Euroop-, Europol on otsustava tähtsusega, me peame liikmesriikide parlamentidele näitama, et Euroopa Liit Europoli kaudu teeb äh, ära optimaalse töö kuritegelike organisatsioonide vastases võitluses. me ei ole nendest konfliktidest piisavalt kuulnud kuritegelikud rühmitused on teeninud miljardeid rändekriisi kaudu ja nende kasumi iha üha suureneb. mul oli väga hea meel kuulda Europolilt täna, et kakskümmend seitse tuhat on kah-, kahtlusalust, on Europol tuvastanud. aga minu valijad sooviksid seda, et inimesi mitte ainult ei võetaks vahi alla, vaid äh, neid, nad mõistetaks süüdi, saadetaks vanglasse, nende varad konfiskeeritakse, et karistada nende selle inimeste hädaolukorda panemise eest ning inimeste elude ohtude, ohtu seadmise eest Vahemerel. ja lõpetuseks. Süüria olukorrast on praegu räägitud palju. on riike, kes soovivad äh, asuda Süüriat pommitama. mina arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud oma välispoliitikas. kui me ei lähtu ettevaatuspõhimõttest, siis äh, tekitame veel suurema rändekriisi võtkem endale mõttepaus ning mõelgem põhjalikult läbi, milliseid samme me välispoliitikas astuma hakkame. me ei tahaks, et meie minevikuvead Ira Iraagist, Afganistanist ja Liibüast korduksid ka täna. aitäh! Äh, suur tänu! E, e, suur tänu, proua Kenge on juba tulnud, nii et äh, proua Kenge, äh, te saate sõna, proua Kenge on samuti algatuse raporti au-, Kotor algatusraport käsitleb olukorda Vahemerel ja Euroopa Liidu terviklikku rändekäsitlust ja selle vajalikkust. palun, proua. Grazie ja e, äh, e, signora president. suur tänu teile. esinaine, täna hommikul oli meil võimalus rääkida detailselt siin, mis äh, hakkab toimuma kriisikeskustega meil oli võimalus äh, selgitada ära, millised on inimeste hirmud ning osaliselt äh, ka vastata äh, nendele küsimustele. teises päeva osas hakkame me rääkima rändeküsimustest riiklikul ja kohalikul tasandil. ja enne, kui ma lähen oma sissejuhatava sõnavõtu juurde, tahaksin tervitada siin kõiki riikide esindajaid ja kohaliku omavalitsuse esindajaid. ma loodan, et praegune on väga hea esimene samm selleks, et jätkata struktuurset poliitilist dialoogi eh, kohaliku ja riikliku tasandi esindajatega ning ka Euroopa tasandi esindajatega. me peame kasutama ära just eh, regionaalsete eh, ametivõimude kogemusi selleks, et rääkida vastuvõtutingimustest ning ka süülimenetlustest. aga samuti on vaja ka edasi töötada integratsiooni teemadel ning koguda kokku parimat äh, praktikad. ainult äh, läbi ühtse lähenemise ning ühtse menetluse, mis võtavad arvesse äh, nende huvisid ja äh, kes põgenevad äh, vaesuse, sõja ja muu eest äh, ja samuti tuleb arvestada ka kohaliku tasandi inimeste muresid äh, ja kogemusi ning nii on ainult võimalik inimesi võtta vastu hästi ja neid ka ühiskondadesse integreerida. me oleme alustanud poliitilise menetlusega siin parlamendis, meie eesmärk on rändele Euroopa dimensiooni lahendus leida Äh, proua Roberto Metsolaga koos oleme me äh, strateegilise algatusraporti autorid äh, Vahemere küsimustes peamiselt ja meie eesmärk on leida terviklik lahendus rändeküsimusele. terviklik ei tähenda seda, et me läheneme sellega läbi pisargaasi, müüride ja muu äh, Eh, ning lähenedes ksenofoobselt, eh, vaid selle asemel on meil vaja pikaajalisi, lühiajalisi ja keskpika perspektiivi meetmeid, samuti on vaja ka kiireloomulisi meetmeid, et eh, selle kriisiga koheselt tegelema hakata. meie poliitikad peavad olema struktureeritud nii, et meil oleks võimalus kogu selle temaatikaga ringi käia nii, et me vaatame kõigepealt rände juurpõhjuseid. me peame vaatama oma humanitaarseid Eh, kohustusi päästa inimesi, vaatama asüülitaotlusi läbi, võitlema inimkaubanduse vastu, vaatama küsimusi tervise eh, ning vaatama ka demograafilisi eh, väljakutseid, mis on Euroopas ning väljakutseid, mis on kolmandates riikides meil on vaja tegeleda, nagu öeldud, rände eh, põhjuste algetega, me peame ka tugevdama Euroopa Liidu rolli ja prestiiži rahvusvahelisel tasandil, kaasama kõiki eh, osalisi siia, institutsioone, rahvusvahelisi organisatsioone, koda, vabakonna organisatsioone, kolmandaid riike ja muid osapooli. tahaksin tänada eh, kõiki osalejaid panustamast tänasesse debatti, aitäh! Ähm. suur tänu! nüüd annan ma sõna külalistele ja ma palun teil rääkida mitte rohkem kui kümme minutit, selleks et meil jääks hiljem ka debati jaoks aega. ning kõigepealt saab sõna härra Francois de Coster, kes on regioonide komitee Civeksi, Civeksi komisjoni esimees ja Euroopa rändetegevuskava käsitleva peatselt esitatava arvamuse koostaja. Teil on sõna, härra de Coster. Euh. suur tänu, lugupeetud proua esimees daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud ning rahvusparlamentide saadikud, tervitan teid kõiki ja tänan selle eest, et on, olete mind täna siia esinema kutsunud ma saan teile rääkida sellest, mida arvavad Euroopa regioonide ja kohaliku tasandi esindajad, kuivõrd just nemad on tihti need, kes rändevooga peavad tegelema. Äh, ma kuulun, nagu öeldud, regioonide komitee Cileksi komisjoni, mis töö, mis tegeleb välisküsimustega ja mulle on usaldatud Euroopa rändetegevuskava käsitleva arvamuse koostamine. ma olen äh, pärit Calais piirkonnast Põhja-Prantsusmaalt ja vahetult meie naabruses on Ühendkuningriik viimastel kuudel ja tegelikult ka viimastel aastatel on olukord meie regioonis muutunud ja meie regioon on Euroopa poliitika läbikukkumise sümboliks. läbi on kukkunud Euroopa rändepoliitika. kui ma ütlen läbikukkumine, siis äh, pean ma silmas seda, et ei ole suudetud leida lahendust äh, nende kahe piiri, nende kahe riigi, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa piiri küsimuses ei ole suudetud leida äh, lahendust Euroopa riikide vahel äh, kuigi Ühendkuningriik ei ole äh, Schengeni alas, on äh, Ühendkuningriigil ja Prantsusmaal siiski mõlemal euroopalik äh, poliitika ja ühised väärtused ja see tähendab seda, et me peaksime püüdma ja ka suutma rändevoogusid paremini juhtida ja isikuid, kes tulevad vastu võtta täna, kui ma siin räägin, siis tahaksin teile meelde tuletada seda, et me elame erakorraliste probleemide ajastul. erakorraliseks muudab tänase olukorra see, et Euroopa kogukonnal tegelikult ei ole mitte mingisugust valikut meie ees on olukord, mille me peame lahendama, kuid selleks ei ole tihti mingit pädevust. ja äh, me oleme olukorras, kus me peame tegema endast oleneva selleks, et sisserändajad Euroopa territooriumil ikkagi kuidagi vastu võtta ja nad ähm, ära mahutada. ja kuna rändevoog on väga kiiresti suurenenud, siis on meil vaja ka väga kiiresti reageerida, see olukord muutub äh, kogu aeg me peame seega mõtlema, mida sisserändajate osas teha. ühest küljest on see reaktsioon, mille kohalikud omavalitsused peavad välja pakkuma, muidugi poliitilist laadi lahendus, teisest küljest tuleb mõelda ka finantsvahenditele. meie regioonide komitees oleme küsinud kohalike kogukondade, kohalike omavalitsuste arvamust meile vastas suur hulk kohalikke omavalitsusi ja nad ütlesid, et ähm, rändevoogude haldamine kohalikul äh, tasandil toob endaga kaasa ka suuri kulusid, kuid tähtsad ei ole mitte ainult äh, need numbrid või arvandmed, vaid tähtis on mõelda ka äh, sellele, et tegelikult ei ole kohalikud omavalitsused isegi kursis, kui palju täpselt neid sisserändajaid on. Kalee elanikud on olnud viimastel aastatel väga suuremeelsed, nad on sisserändajaid aidanud, kuid äh, samas ei ole välja arvutatud, äh, kui kalliks äh, sisserände probleem kokkuvõttes läheb, kui kallis on sisserändajate vastuvõtmine, mida see eelarvele tähendab aga lisaks sellele muidugi tuleb mõelda ka poliitilisele vastutusele, mis puudutab sisserändajate vastuvõtmist, sest sisserändajad on raskes olukorras. Kalee elanikud on meile öelnud ka seda, et et tegelikult tuleks mõelda ka sellele, kui turvaline on transport Ühendkuning, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa vahel. tihti on nii, et nendes transpordivahendites ei ole äh, element, elementaarne turvalisus tagatud, ma pean silmas äh, neid veoautosid, äh, milles äh, milles inimesi veetakse. viimastel aastatel on väga palju räägitud just sellest, kuidas veoautojuhid viivad isikuid ühest riigist teise ja nüüd on see äh, üleveo hind äh, tõusnud rohkem kui kahe tuhande euroni, ähm, mida siis äh, tuleb üleveo eest maksta. ma tahaksin rääkida ka sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja sellest, et see puudutab ka kohalikke omavalitsusi, kes on nii-öelda esimese liini vastuvõtjad siiamaani on äh, mitmete kohalike omavalitsuste esindajad olnud äh, väga suuremeelsed ja aidanud äh, oma suhtumisega leevendada sisserändajate kannatusi, on püüdnud neile pakkuda elementaarseid mugavusi. aga muidugi on ka selliseid sisserändajaid, kes tekitavad küsimusi miks nad, äh, miks tulevad äh, noored mehed nii tihti üksi, miks ei ole nendega kedagi kaasas, need on poliitilist laadi äh, küsimused ja miks peavad kohalikud omavalitsused nii tihti üksinda tegutsema? ning samuti tuleb mõelda sellele, millistest piiripunktidest tulevad sisserändajad sisse, millised on peamised transiiditeed ja nii edasi kuna mina olen CIVEX-i komisjoni esindaja ja pean detsembrikuus esitama regioonide komiteele arvamuse, siis olen praegu töötamas rändepoliitikaga, kuid Itaalia eesistumise ajal koostasin ka teise arvamuse ja seetõttu olen seisukohal, et praegune olukord ohustab kõiki Euroopa projekte sotsiaalne ühtekuuluvus peaks puudutama kõiki liikmesriike ja kõiki eurooplasi, sest Euroopa projekt on eurooplaste ühine poliitiline projekt. praeguse seisuga on aga nii, et rände küsimus on Euroopat lõhestamas. see küsimus lõhestab isegi regioonide komiteed kui institutsiooni sellepärast, et ähm, erinevate isikute ees seisavad äh, suured äh, väljakutsed ja nad suhtuvad neisse erinevalt. siiski peame meeles pidama, et tegemist äh, on Euroopa Liidu näol Euroopa projektiga ja Euroopa projekt on praegu ohus. selleks, et see projekt päästa, peame me neile küsimustele, mis rännet puudutavad, vastama oma arvamuses rõhutan ma seda, et olukord on erakorraline kohalikud omavalitsused peavad saama rohkem abi, ennekõike rohkem raha ning Euroopa Liidu liikmesriigid praegu ju ka arutavad, mismoodi seda küsimust lahendada ja kuidas leida vajalikud vahendid, aga kohalikud omavalitsused vajavad neid lahendusi kiiremini. kiiremini tähendab tegelikult ka vahetumalt. me teame ju, et suur osa äh, rahast äh, eraldatakse läbi teatud mehhanismide, mida liikmesriigid äh, haldavad, aga see raha peaks äh, kohalike omavalitsuste eelarvesse jõudma kergemini ja kiiremini, sest just kohalikud omavalitsused on kõige paremini varustatud sisserändajate aitamiseks ja neil oleks kergem kasutada raha, mis on nende eelarves seetõttu on meil vaja praeguse erakorralise olukorra tõttu leida ka erakorralised äh, tegutsemisvahendid. ma tahaksin öelda ka seda, et kohalikud omavalitsused vajavad äh, rohkem infot, sest nagu ütlesin, on nad nii-öelda esimese liini vastuvõtjad. ei ole ükskõik äh, mismoodi majutada või vastu võtta inimesi, kes tulevad Aafrikast või Süüriast või Iraagist, Eritreast meil peavad olema vahendid, et me suudaksime nende isikute vastuvõtmiseks ka valmistuda, sest nad tulevad teistsugusest kultuurikeskkonnast. peale selle on geopoliitiline olukord maailmas pea peale pööratud, see on tõsi mitmete riikide suhtes, mis on Euroopa vahetus naabruses. praegu praegu on Euroopas väga palju sisserändajaid ja neid tuleb veel kuude kaupa. seetõttu on vaja paremini informeerida kohalikke omavalitsusi, et nad suudaksid paremini ette näha seda, mis tulevikus toimub, mismoodi nad ja keda nad peavad tulevikus veel vastu võtma. Nad peavad saama selleks paremini valmistu-, valmistuda. viimastel viimasena tahaksin rääkida sellest, et minu arvamuse keskmes on ka solidaarsus Euroopa Parlament äh, räägib äh, artiklist kaheksakümmend ja rõhutab artiklit kaheksakümmend, mina rõhutan samamoodi, et äh, meil on vaja kiiresti reageerida selles erakorralises olukorras ja meil on vaja käituda solidaarselt. solidaarsed ei peaks olema mitte ainult liikmesriigid, vaid solidaarne peaks olema ka kohalike omavalitsuste suhtes, suur tänu teile! suur tänu, härra de Koster, te rääkisite väga olulistest äh, probleemidest, ma arvan, et need äh, probleemid puudutavad praegu tõesti kogu Euroopat ja me loodame ühiselt neile leida vastused. me jätkame nüüd ähm, härra Janos Lamarise ettekandega Äh, härra Lamaris on Küprose esindajate koja siseasjade alalise komisjoni esimees. Teil on sõna. härra Lamaris. suur tänu, esinaine, äh, head kolleegid me oleme mitmetel COSAC-i äh, koosolekutel mitmeid kordi rõhutanud seda, et meil on vaja ühtset üleilmset lähenemist rändeprobleemile. vastavalt Äh, Euroopa Liidu äh, põhimõtetele. oleme aastaid äh, Vahemere maadena kutsunud teisi Euroopa Liidu liikmesriike üles kuulama neid probleeme, mis on seotud rändega meie kallastele. Vahemerel aset leidis aga sellegipoolest palju tragöödiaid, hukkus süütuid inimesi, sealhulgas lapsi Lääne-Balkani koridoride kasutamise läbi, mida nüüd rändajad, sisserändajad teevad, on tõmmatud mitmete teiste liikmesriikide tähelepanu samuti eh, sellele probleemile. Eh, näha on, et Euroopa Liit käitub niimoodi, et ei ennetata, vaid ainult reageeritakse. Eh, me oleme palju teinud sõnu, aga praktilisi tulemusi on vähe Äh, küsimus on, kas see on korrektne reaktsioon sellele äh, probleemile? Äh, pagulasi lihtsalt suunatakse teistesse liikmesriikidesse või ehitatakse müüre ette ja suletakse piire? kogu migratsiooniprobleem jätkub ja me peame sellega toime tulema kui meil on plahvatusohtlikke olukordi naaberriikides ja on äh, sõjalisi konflikte, siis äh, on äh, kõigepealt vaja meil tegeleda rändeküsimuste algpõhjustega, meil on vaja tegeleda sõdadega, mis inimõigusi rikuvad, demokraatiat ei luba laiendada ning vaesust külvavad. meil on mõningad valikud tegutsemaks tõhusalt aga see kõik ei ole loonud tegelikult stabiilsust äh, ja rahu ning jõukust meie naaberriikides. Äh, meie naaberriikidest tuleb ju samuti sisserändajaid. Äh, jõukad ja mõjuvõimsad riigid teevad oma poliitikat, kasutavad ära teisi riike ning loovad tasakaalutusi üleilmses süsteemis, vahel toetades ka mittedemokraatlikke režiime ma loodan, et teatud Euroopa Liidu äh, riikide liidrid teevad ka endale enesekriitikat ning samuti peaks äh, härra Junckerit kritiseerima nende poliitikate eest, äh, mis on Euroopa Liidus praegu kehtivas, kehtimas, meil on vaja mitmekülgset ja tasakaalukat lähenemist rändeküsimusele. murettekitav on see, et kui meil ei ole poliitilist tahet, siis Eh, selle asemel, et probleemi lahendada, tekitame me katastroofi, me kasutame lihtsalt väikeseid kiireloomulisi meetmeid ning eh, tegelikult eh, algpõhjustele me ravi ja rohtu ei leia. see on väga tugev mure meie arust. kui me vaatame hiljutisi tendentse, pagulasvoogude suurenemist ning kriisi, siis eh, sellest ei saa jagu mitte üks riik või grupp riike, vaid peavad tegelema sellega tegelikult kõik Euroopa Liidu riigid. rändepoliitikat peaks planeerima niimoodi, et arvesse võetaks solidaarsust liikmesriikide vahel. ja selles raamistikus ning läbi ühtse tegevuse on meil vaja äh, lahendada eh, ümberpaigutamise probleem see on eriti tähtis sellepärast, et kogu rände probleemile ei saa täielikult äh, lahendust leida, sellepärast et äh, nagu öeldud, äh, ei, ei ole me tegelenud tegelikult liikuvate inimeste kodust äraminemise põhjustega. kogu see protsess on olnud keerukas, meie oma täiskogul arutasime samuti neid meetmeid, mida peaks võtma Äh, nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu ülesel tasandil selleks, et äh, migratsioonikriisile vastus leida. tegime seda juba juunis, kutsusime ka äh, härra Avramopoluse, Euroopa Komisjoni voliniku kohale ning tema ütles, et Euroopa Liidu poliitikaid selles valdkonnas järgitakse teist korda äh, täiskogul arutasime samamoodi erinevaid selle probleemi dimensioone ning ikka ja jälle tekkisid samad küsimused. me kritiseerisime Euroopa Liidu äh, poliitikaid ning meie debatt keskendus äh, sellele, et me peame nende inimeste päritolumaades probleemidele lahenduse leidma, looma seal jõukust, seadma elule rahu ja demokraatia, nii et see oleks pikaajalise efektiga samuti rõhutasime me, et on vaja uut migratsioonipoliitikat Euroopa Liidus, see peab olema põhinema vastastikusel usaldusel ning ka solidaarsusel liikmesriikide vahel. aga me peame igal juhul seda poliitikat rakendades austama ka inimelu väärtust. ning Dublin kaks määrus tuleb ära muuta. nii, et Küprose äh, mereoperatsioonide koordinatsioonikeskus äh, luuakse ja seda toetatakse Küprosel. Äh, samuti tuleb sihikule võtta inimkaubitsejate võrgustikud erinevates riikides. me nõudsime, et tuleb äh, rakendada veelgi tõhusamaid meetmeid selleks, et illegaalset tööd vähendada ning ähm, samuti peame me lahendama probleemi pagulaste ja illegaalsete immigrantidega vastavalt rahvusvahelistele standarditele. on vaja teada anda ka kohalikele kogukondadele, millised on nende õigused ja kohustused, samuti peavad asüülitaotlejad teadma oma õigusi ja kohustusi. meil on vaja lahendada ka perekondade taasühendamise probleem ning äh, ka elamislubade andmine humanitaarsetel kaalutlustel. Äh, ka meie inimõiguste komisjon Äh, ja ka äh, Naisõiguste Komisjon äh, siin parlamendis on neid küsimusi arutanud. minu koduriigis kolleegid tunnevad, et immigratsioon on väga oluline teema ning asüülitaotlus samuti. Ähm, Küprose, Kreeka ja Türgi poole kogemusena me teame seda, et äh, vajalik on solidaarsus, solidaarsus on vajalik ka Euroopa Liidu riikide vahel ning inimesed, kes on konfliktide eest äh, äh, pagenud, neid tuleb korralda võrd-, võrdselt, hoolimata nende soost, nende usulistest tõekspidamistest ja muus. neljateistkümnendal septembril olime me nõus võt-, võtma vastu kakssada seitsekümmend neli pagulast äh, Ungarist äh, ning meie äh, inime-, inimeste arv, kes meie riigis on poliitvarjupaika taotlenud, on üle viiesaja. meil on Äh, vastuvõtukeskus, aga see tuleks kusagile mujale rajada, mitte Küprosele. Äh, meie rahvastik on äh, üks miljon inimest ning arvestades tegelikult meie töötust ja muid näitajaid, on vastuvõetavate inimeste arv praegu meie jaoks liiga suur. samuti me peame vaatama, et illegaalselt tuleb riiki väga palju pagulasi samuti, keda me kontrollida ei saa, sellepärast nad tulevad Türgi poolt okupeeritud antud äh, äh, piirkonnast äh, lihtsalt üle piiri. me peame silmas pidama, et tegemist on poliitikaga, mis puudutab inimesi, inimväärikust ning see on asi, mida me peame kaitsma, aitäh. suur tänu. Ähm, ja nüüd annaksin sõna härra Gennaro Miglionale, kes on rändajate vastuvõtu tuvastamise ja hoidmise uurimiskomisjoni esimees Itaaliast hvala. suur tänu, ma tahaksin tänada libe komisjoni eh, soojade sõnadega selle eest, et eh, korraldasite selle väga olulise parlamentidevahelise kohtumise. meie parlament on uhke, et me saame olla kohal, mina ja proua Gentemero esindame eh, meie parlamenti meil on äh, väga hea meel anda ülevaade teile praegu sellest, äh, kuhu meie näeme, et poliitikad võiksid äh, rände vallas liikuda. see valdkond on aina olulisem, eriti kuna me püüame neil päevil ka defineerida, mis on siis tõeline Euroopa Liidu identiteet. Te ütlete, et vajalik on leida terviklik lähenemine terviklik tähendab seda, et ei pea olema killustatud lähenemine, vaid hoopis selline, mis saab aru, kuivõrd keerukas on rändeküsimus ning võtab arvesse kõiki dimensioone. samas aga me teeme samasuguseid vigu nagu minevikus meil on vaja äh, erinevaid distsipliine läbivat äh, lähenemist. Äh, keegi, kes saab keemiast aru, ei ole tingimata hea bioloog, ütleb kõneleja. me peame aru saama nendest tragöödiatest, mis on aset leidnud Vahemerel, aga me ei saa samas mingisugust blokaadi tekitada ja peatada rahvavood ühest hetkest alates. meil on vaja hoopis sellist lähenemist, mis nagu öeldud, on kõikehõlmav ja samuti peab meil olema ajalooline mälu. ajalooline mälu on kollektiivne mälu, äh, arusaam meie ühisest minevikust. Itaalia on olnud riigiks, kus äh, inimesed, kes on sõdade eest pakku pugenud äh, või ka totalitaarsete süsteemide eest ära pagenud, on meile tulnud ning äh, seetõttu tahaksin ma rõhutada, et äh, kui meil on arusaam ühisest ajaloost, siis on meil ka parem arusaam, millised on meie äh, ülesanded kontinendina ja riigina. samuti ei tohi me silmist mitte lasta Euroopa Liidu põhiväärtusi. Euroopa Liit rajati selleks, et saada üle sõjakoledustest, et tõmmata maha rajatud müürid ning mitte kunagi neid taas püstitada kodanikuväärtused ja põhiõigused, mis meie Euroopa Liidu alustalaks on, mitte ei seata praegu kahtluse alla äh, pagulaste poolt, vaid meie endi poolt. õigus saada süüli ja kaitset on iga inimese õigus ja see äh, küsimus, mille tõstatasid äh, eelkõnelejad, on tõesti väga tundlik. ma ei tea, kas on päris õige panna kokku turvaliste päritoluriikide nimekiri, et me saame öelda, et sealt inimesed pageda ei tohi, me peame ikkagi arvesse võtma inimeste üksikuid õigusi iga indiviidi puhul eraldi ja ka meie õigusi on vaja kaitsta. seetõttu on minu arust väga oluline vaadata, mida meie riik on teinud, me toetame eh, seda, et Euroopa Liidu eh, õigusaktide sätted eh, oleksid ellu viidud, me toetame EASO-t ning teisi agentuure, kes kohapeal tegutsevad, aga samuti toetame ka seda, et tagasisaatmine oleks meede, mida rakendatakse sel, samal ajal aga ka kaitstes inimeste õigusi meie siseriiklikud õigusaktid oleks ka vaja üle vaadata, praegu on äh, pagulastel legaalseid võimalusi väga vähe Euroopa Liidu tulla. ja samuti ei ole tegelikult ka majandusmigrantidega tegelemiseks äh, õiguslikke meetmeid. see näitab, et meie koduriigis näiteks viimase kahekümne aasta jooksul äh, on toimunud äh, suur muutus, viiesaja tuhande äh, inimese pagulase asemel elab meil nüüd viis koma viis miljonit, mõned on neist ühiskonda sulandunud, meie lähenemine on see, et me peaksime kasutama vastuvõtmiseks ning asüüli andmiseks ühtset standardit, aga me toetame samas ka intensiivsemaid kontrolle, nii et Äh, kui meie vastuvõtusüsteemis olid augud äh, ja vajakajäämised, siis me ei varjanud seda kunagi, me ütlesime seda ka uurimiskomisjonile ning äh, meie esimene järeldus sellest oli, on see, et kiireloomuline menetlus ehk siis kriisile vastamine tähendab seda, et illegaalset käitumist tuleb rohkem nii väljaspoolt kui seespoolt ning äh, seetõttu me peaksime sellest kiireloomulisest meetmest edasi liikuma äh, püsivama struktuurini. me peame äh, võtma arvesse iga inimese indiviidi, individuaalset juhtumit, need inimesed on traumatiseeritud ja need, kes on tulnud just läbi Liibüa, on tõesti sageli traumatiseerinud traumatiseeritud, neid inimesi on toonud Euroopasse eh, kurjategijad, eh, samuti on eh, inimesi, kes pagevad sõjakoleduste, vägistamiste, tagakiusamiste ja muu eest. meil on vaja kõikidele meie ametnikele, töötajatele, tugistruktuuridele koolitusi nii tervishoiutöötajad kui politseinikud peavad kõikide nende kontekstuaalsete teguritega olema kursis, isegi parlamendiliikmed vajavad sellist koolitust ja veel. meil on vaja fookusesse võtta ka see teave, mis meil olemas on. me peame eh, lahku lööma eh, tõese ja vale teabe ning jagama seda tõest. praegu igal juhul käib inimeste hirmutamine eh, fakte väänatakse ning on sellised inimeste meeli mürgitavad hüüdlaused, mis parimaid praktikaid jagada takistavad. meil on vaja positiivset kampaaniat sotsiaalmeedias ja mujal, nii et äh, rändefenomeni tõelisi äh, fakte jagatakse, inimesed oleksid kursis. see minu arust on ülioluline. hoolimata sellest, et me oleme näinud äh, minu koduriigis äh, proteste äh, pagulaste vastu. Need inimesed, kes protestivad, on tegelikult vähemuses, aga neile lubatakse selliseid proteste. muidugi sotsiaalmeedia võimendab nende inimeste sõnumit ja seetõttu tundub, et protestid on väga laialdased ja valdavad. meil on vaja sellesse debatti tuua ratsionaalsed elemendid ning rõhutada seda, et inimväärikus ja inimõigused äh, ei tohi sattuda ohtu. Äh, Euroopa Liidu alustalad on värisemas ja meie ülesanne poliitikutena ning parlamentide esindajatena on osata tagada seda, et mõned sajad tuhanded äh, haavatavad inimesed saaksid integreeritud meie ühiskonda. kui me seda ei suuda, siis ei veena me ka viitesadat miljonit eurooplast, et me nende eest hoolitseda suudame, aitäh no,! aitäh! nüüd saab sõna härra Francisco Marquez de la Rubia Hispaania saadikute kongressi siseasjade komisjoni esindajana, palun. suur tänu, tere päevast kõigile ja aitäh selle eest, et olete mulle andnud võimaluse täna äh, siin äh, esineda. ja seetõttu ma siis äh, võtan sõna ja esitan omapoolse ettekande. ma tahaksin rääkida ka Hispaania olukorrast ja öelda kõigepealt, et liikmesriike ning Euroopa Liitu tervikuna seob põhiõiguste harta. meil Äh, meil on rahvusvahelised äh, kohustused, mille me oleme endale võtnud, need kohustused tulevad põhiõiguste hartast ja rahvusvahelistest lepingutest ning äh, Euroopa Liidu rändepoliitika on samuti teatud mõttes seotud põhiõiguste hartaga, sest sealt tulevad õigused, mida me peame kaitsma. näiteks tuleb kaitsta inimväärikust, õigust elule, õigust füüsilisele puutumatusele, õigust vabadusele, turvalisusele austust privaatsusele, eraelu austamist, pereelu austamist, õigust töökohale ja õigust saada vajadusel asüüli. samuti on ette nähtud rahvusvaheline kaitse äh, riigist jõuga väljasaatmise eest, nii et tegemist on põhiõigustega, mis tuleb kõigile garanteerida. põhiõigused on õigused, mis on garanteeritud äh, siseriiklike põhiseadustega ning Euroopa Liidu tasandil on need garanteeritud põhiõiguste hartaga, millele ma juba alguses viitasin, kuid lisaks sellele tuleb rääkida ka faktidest, äh, sellest, mis toimub Kesk- ja Ida-Euroopas. me teame, et täna kohtusid riigijuhid ja äh, valitsusjuhid selleks, et arutada uusi meetmeid nii-öelda holistilise lähenemisviisi raames ma usun, et meie tänane kohtumine, mille Kodanikuvabaduste Komisjon kokku kutsus, on samuti toimumas väga õigel ajal. meie ees on erakorralised sündmused, erakorraline olukord ja seetõttu on meil vaja kiireid meetmeid ja me peame käituma mõistlikult, me peame mõtlema pikaajalisele perspektiivile Hi-, Hispaania valitsus ja Hispaania ministrid on teinud omalt poolt palju tööd selleks, et jõustada pagulaste vastuvõtmise süsteem, selleks, et kuidagi toime tulla asüülitaotlejatega ning teha koostööd spetsialiseerunud võrgustikega. me püüame pakkuda toetust neile isikutele, kes on meie riiki saabunud eelarvet ei ole kärbitud, rahalisi vahendeid ei ole vähendatud, vastupidi, neid vahendeid on suurendatud ja seda tänu Euroopa fondidele, mida meil õnnestus kasutada. tuletan meelde ka seda, et eh, Hispaania on riik, mida majanduskriis eriti valusalt tabas. aga aga seni on Hispaanias rahvusvahelist kaitset eh, taotlenud küllalt väike arv isikuid. sellest hoolimata on meil multidistsiplinaarne lähenemisviis, eh, meil on mitmeid vastuvõtukeskusi Hispaanias on ka väga konkreetne ja vastutustundlik süsteem. me lähtume oma vastuvõtuvõimekusest ja ressurssidest. me pooldame humanitaarset lähenemisviisi, me pooldame seda, et meil tuleb aidata neid, kes meie territooriumile tulevad siiani oleme ennekõike tegelenud majandusmigrantidega. me teeme koostööd oma valitsusega ja ka vabaühendustega ning vabaühendused juhivad mõningaid meie keskusi. Hispaania valitsusel on ka statistikat ning Hispaania valitsus on täitnud oma osa Junckeri plaanist. Hispaania on valmis üles näitama solidaarsust, mis puudutab praegu lahtirulluva humanitaarkriisi lahendamist kui lubate, siis tahaksin teiega jagada ka meie kogemust ja öelda, et äh, tegelikult on Hispaaniasse tulnud väga palju sisserändajaid juba aastakümneid. meile on tulnud palju inimesi Põhja-Aafrikast, võttes arvesse meie ajalugu, aastal kaks tuhat kuus tuli meile näiteks kolmkümmend üheksa tuhat inimest Põhja-Aafrikast ja me otsustasime, et äh, me tegeleme ebaseadusliku sisserändega ja et me püüame välja töötada mingisugused lahendused ja tegime seda koostöös erinevate organisatsioonidega, et võidelda ennekõike siis ähm, inimkaubitsejatega. sellest tegelikult täna hommikul juba räägiti. valitsusasutused äh, tõestasid, et nad on väga tõhusad ja aastast kaks tuhat kuus edasi Äh, aastast kaks tuhat kuus kuni aastani kaks tuhat viisteist on ebaseadusliku sisserände osakaal Hispaanias kogu aeg vähenenud. me oleme teinud koostööd ka päritoluriikidega ja seetõttu on meil õnnestunud vähendada neid riske, mida ebaseaduslikud sisserändajad võtavad ja on õnnestunud vähendada ka inimkaotusi. me oleme teinud mõistlikku koostööd väga paljudega, sealhulgas Frontexiga ma tahaksin rääkida siin ka sellest, et tegime koostööd Senegali, Mauritaania ja Marokoga ja tänu sellisele koostööle on ebaseaduslike sisserändajate või üldse sisserändajate arv Kanaari saartele vähenenud umbes üheksakümne üheksa protsendi võrra. ebaseaduslikku sisserännet on palju vähem sisseränne on meie ajastu kõige suurem väljakutse aga Euroopa ei saa muutuda kindluseks. Euroopa peab jätkuvalt lähtuma kindlatest põhimõtetest, näiteks solidaarsusest. me ei saa öelda, et need, kes vajavad kaitset, las lähevad kurjategijate juurde. meil on vaja paremat regulatsiooni, rohkem rahalisi vahendeid ja suuremat koostööd kõigi sidusrühmade ja kõikide ühiskonna osade vahel. meil on vaja tagada, et meie töö oleks tulemuslik. Hispaanias oleme me näinud, et kõige olulisem on parandada päritoluriikide elutingimusi, seetõttu on vaja teha paremat koostööd päritoluriikidega ja meil on vaja mõelda sellele, miks ebaseaduslik sisseränne üldse toimub. nii et on vaja tõsta päritoluriikide elustandardit. me tahaksime, et sisseränne muutuks valikuvõimalik, valikuvõimaluseks, aga mitte millekski selliseks, mida sisserändajad peavad tegema, et üldse ellu jääda. meil on vaja solidaarsust. solidaarne lähenemisviis on tsiviliseeritud ühiskonnale ainuvõimalik lahendus, aga peale selle tuleb muidugi ka paremini kontrollida Euroopa Liidu välispiiri. see on oluline kõikidele liikmesriikidele ja kõikidele agentuuridele Euroopa Liit peab andma poliitilist, äh, rahalist ja ka operatiivabi kõigile liikmesriikidele, millel on Euroopa Liidu välispiir. me peame aru saama, et need liikmesriigid kannavad vastutust, mis on tegelikult äh, võetud meie kõigi huvides. meil on vaja ka paremat äh, koostööd kolmandate riikidega, olgu siis päritolu- või transiitriikidega, et paremini hallata ebaseaduslikku sisserändevoogu päritoluriikide jaoks on vaja tõhusaid koostöömehhanisme nii lühiajaliseks kui pikemaajaliseks koostööks. ja meil on kindlasti vaja ka ühtset seiremehhanismi, mille abil hal-, rändevooge hallata me peame tagama selle, et kuidagi pandaks piir inimkaubitsejate tegevus, tegevusele. ebaseaduslik sisseränne loob suurepärase pinna inimkaubitsejatele ja teistele kurjategijatele, millest võrsub lihtsalt rohkem inimlikku kannatust ja tragöödiat. me peame selle vastu võitlema. meie Hispaanias ka teame, millest me räägime. Hispaanial on väga palju kogemust. loomulikult oleme me nende kogemuste hankimisel ka eksinud, aga me oleme nendest vigadest õppinud. näiteks eh, pakkusime me enne äh, Eh, sisserändajatele boonuseid, aga see oli kahjulik mõtteviis, sest tegelikult tõi see kaasa veel rohkem sisserändajaid ja suurendas ka inimkaubitsejate tegevust. nüüd on meil Dublini mehhanism, aga see on lihtsalt kiri paberil, see ei toimi enam ja me peame selle üle vaatama. me peame üle vaatama ka selle, kui palju on Frontexil ülesandeid ja kui palju on raha nende ülesannete täitmiseks me peame olema hotspotide kasutamisel tõhusamad. sellest on täna väga palju räägitud. meil on vaja kiireid tagasisaatmismeetmeid nende isikute jaoks, kes ei vasta tingimustele ja keda ei saa pidada pagulasteks. seega on meie ees väga palju väljakutseid ja väga palju riske, suur tänu! Euh, suur tänu! Teil on kindlasti väga palju öö, kogemusi, härra Rubia, rände vallas, te rääkisite küsimusest, mis on väga oluline ja mis on järgmine etapp, ehk siis öö, integratsioon öö, kõigi nende inimeste jaoks, kes on Euroopasse tulnud. ja nüüd saab sõna Norra parlamendi justiitsvaldkonna alalise komisjoni esindaja härra Kari Henriksen Norra osaleb samuti Schengeni-alases koostöös ja tegemist on äärmiselt huvitava sõnavõtuga Euroopa Parlamendi seisukohast ja meie kõigi seisukohast. me kõik tunneme väga suurt huvi. proua äh, Hendrikson, teie sõnavõtu vastu. suur tänu ja suur tänu kutse eest täna siin, täna siia teie ette tulla väga huvitav on kuulata teiste liikmesriikide parlamentide aruteludes sellel tõsisel teemal, millel on nii traagilised tagajärjed. see kriis on uue ajastu algus kõikides Euroopa riikides ja ei ole võimalik enam pöörduda tagasi endise aja olukorra juurde mitte üheski riigis. tegemist on kiireloomulise kriisiga, kuid ka arenguga millegi pikema ja teistsuguse mm, suunas. Norra leiab, et meil on vaja terviklikku pikaajalist lähenemist, tuleb toetada dialoogi, rahumeelset arengut pagulaste päritoluriikides. praegune rändekriis on jätnud meisse kõigisse sügava mulje. hiljuti toimusid kohaliku tasandi ja piirkondlikud valimised Norras ja see teema oli tähtis teema ka valimistega seoses. Norra valijad tahavad omalt poolt oma panuse anda. ma tahaksin selgitada, miks rändearutelud on Norras olulised, milline on praegune asjade seis ning millised on kõige tähtsamad sammud meie poliitilises kokkuleppes, mis sõlmiti Norra parlamendis enne suvepuhkust siis tahaksin main-, rääkida veel ka teistest Norra panustest seoses äh, praeguse kriisiga. kõigepealt tuletaksin teile meelde, et ehkki Norra ei ole Euroopa Liidu liige, osaleb äh, Norra suures osas äh, justiits- ja siseküsimuste alases koostöös Euroopa Liidus, sealhulgas Schengeni kokkulepe, Dublini koostöö ja Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet. seetõttu enamus Euroopa Liidu rändepoliitika aspekte on ka meie jaoks asjakohased Euro-, Norra käis äh, liikmena äh, ka eelmisel nädala äh, OSCE kohtumisel ja ka seal oli rändeküsimus päevakorras. parlamentide rühmitused esitasid oma seisukohti. viimase kuu jooksul on varjupaigataotluste arv Norras suurenenud. Norra rändedirektoraadi statistika kohaselt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõudis Norrasse üksteist tuhat viissada varjupaigataotlejat. prognoos kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on kuusteist tuhat kuni kakskümmend tuhat taotlust. eelmisel nädalal jõudis äh, Norrasse tuhat kakssada nelikümmend varjupaiga taotlejat. suurem osa nendest on pärit äh, Süüriast, aga taotlejaid on ka Eritreast ja Afganistanist. suurem osa neist tulevad Norrasse teistest Schengeni riikidest, aga viimasel ajal on mõned Süüria varjupaiga taotlejad tulnud Norrasse ka Venemaa ja Norra vahelise piiri kaudu Norras valitseb suur poliitiline üksmeel selles osas, et äh, meil on vaja Euroopa tasandi ühiseid lahendusi, seetõttu jälgime väga tähelepanelikult Euroopa Liidu arengut selles valdkonnas ja iseäranis ümberpaigutamise mehhanismi küsimuse arusid, alaseid arutelusid, milles eile otsus langetati. me oleme valmis oma osa vastutusest kandma ning osalema poliitilistes läbirääkimistes. meie peaminister äh, kohtus hiljuti Angela Merkeliga ning meie justiitsminister käis Euroopa Liidu sise- ja justiitsministrite kohtumisel eile. seal kordasid nad, et Norra valitsus on äh, valmis vabatahtliku alusel osalema ümberkorraldus, ümberpaigutamise mehhanismis. Norra parlamendis rääkida sellest olukorrast enne suvepuhkust äh, Leibu tööpartei liider äh, tegi algatuse ning saavutas suure ühtsuse, kõik erakonnad, välja arvatud kaks, kirjutasid alla poliitilisele kokkuleppele humanitaarkriisi leevendamisega seoses Süürias ning kriitilise olukorra lahendamisega Süüria naaberriikides. kõik on üksmeelel, et Norra peab jagama vastutust ning aitama humanitaarkriisi leevendada. selle kokkuleppe kohaselt Norra suurendab humanitaarabi Süüriale ja Süüria naaberriikidele kahekümne seitsme miljoni euro võrra kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, mis tähendab seda, et meie humanitaartoetus kokku on umbes sada kolmkümmend viis miljonit eurot sel aastal. järgmisel aastal lisatakse juurde veel kakskümmend seitse miljonit eurot. Norra äh, teavitas ÜRO pagulaste ülemvoliniku, et Norra on valmis võtma vastu kaheksa tuhat Süüriast pärit varjupaigataotlejad ajavahemikul kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist. Süüria ümberasustatavate äh, pagulaste arv suuren-, suureneb viiesaja võrra ehk siis tuhande viiesajalt kahe tuhandele. Norra kohalikud ametivõimud ja vabaühendused äh, äh, osalevad varjupaigataotlejate vastuvõtus, integreerimisprotsessis ja kohalikud ametivõimud ja vabaühendused, samuti ka isikud äh, ja, ja teised äh, soovivad aidata pagulasi, ühised pingutused äh, on eduka integratsiooni eeltingimuseks. me kanname hoolt selle eest, et et eraldatakse vastavad äh, vahendid äh, linna, äh, kohalikele valitsustele, kes leiavad eluasemed humanitaarpõhjustel tulnud inimestele. Norra aitab ka Vahemere operatsioonidele kaasa kahe laeva näol, need kaks laeva olid kolmandal septembril päästnud rohkem kui seitse tuhat inimest. valitsus on andnud teada, et Norra jätkab selles operatsioonis osalemist ka tulevikus. ja lisaks sellele me samuti meie komisjoni äh, inform-, komisjoni informeeris Euroopa Laevaomanike äh, Liitu sellest, kui oluline on kaubalaevade osa päästetöös Vahemere piirkonnas. Norra valitsus on äh, toetanud Kreeka päästeprogrammi Euroopa välisteenistuse kaudu ja Norra stipendiumite kaudu, samuti on eraldatud veel vahendeid, mille eesmärgiks on praegu tekkinud kriisi lahendamine. täiendavaid rahalisi vahendeid Serbia ja Makedoonia olukorra äh, lahendamiseks äh, on samuti leitud lisaks sellele on Norra valitsus teinud ettepaneku ÜRO-le, et Norras korraldatakse Süüria varjupaiga taotlejate rahvusvaheline doonorite konverents. veel kord sooviksin tänada Euroopa Parlamenti tänase ürituse korraldamise eest ja suur tänu teile tähelepanu eest, aitäh! suur tänu, proua Henrikson! ja tänase päeva viimane kõneleja on härra Stefano Malja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, tema on Euroopa Liidu rändetegevuskava käsitletava arvamuse koostaja. palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu selle kutse eest ning võimaluse eest Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohti tutvustada. tahaksin tänada ka Kodanikuvabaduste Komisjoni selle võimaluse eest ning selle dialoogi korraldamise eest. ma arvan, et väga oluline on, et me jätkame selliseid arvamuste vahetusi, sellepärast et on üsnagi selge, et äh, see teema on Euroopa Liidus tähtis. Euroopa Liitu on kritiseeritud ja mitte vähe on äh, kritiseeritud sellepärast, et tehakse liiga palju sõnu, liiga palju on dialoogi ja arvamuste vahetusi, aga me peame olema ka suutelised äh, tegutsema. minu arvates äh, on rändekriis suurem ja ohtlikum kui finantskriis, millega me seisime silmitsi viimastel aastatel paljud on öelnud, et see kriis võib kiskuda Euroopa Liidu ribadeks. aga me võiksime küsida endalt, mis siis, kui Euroopa Liitu üldse ei oleks, mida meie, liikmesriigid üksinda suudaksime sellises kriisiolukorras ette võtta. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis eelmisel nädalal vastu resolutsiooni, see resolutsioon võeti vastu ühehäälselt ja selle olu, sõnum oli oluline, seda sõnumit on edastanud ka Euroopa Parlament. see sõnum on ühtsuse sõnum, Euroopa Liidus on ühtsus võimalik, oma resolutsioonis me nõudsime solidaarsust, solidaarsust nende rändajatega, kes va-, kes on ära teeninud rahvusvahelise kaitse ning soovime ka solidaarsust liikmesriikidega, iseäranis nende liikmesriikidega, kes on kõige suurema surve alla sattunud praeguse kriisi tõttu. me soovime seetõttu lahendust, mis sobib kõikidele liikmesriikidele loomulikult on meie komitees erinevaid seisukohti, erinevatest liikmesriikidest pärit liikmetel on erinevad seisukohad, aga kõik me mõistsime, et nüüd on õige aeg äh, oma jõud koondada ja näidata, millest Euroopa tehtud on. aga kahjuks on Euroopa Liidu jaoks see kriis toimunud liiga kiiresti, on mitmeid negatiivseid reaktsioone, on taas loodud piirid, mida ennem ei olnud, häbiväärselt on kohetud ka sisserändajaid ning me ei ole positiivseid samme suutnud kiiresti astuda. eilne kokkulepe, kus lepiti kokku, et sada kuuskümmend tuhat sisserändajat või varjupaigataotlejat ümber paigutatakse, see, seda ei tohiks alahinnata, see on tähtis ja see saavutus, et kokkulepe sõlmiti, on tähtis aga kui me vaatame äh, seda, milline on olukord Jordaanias, Liibanonis ja Türgis, äh, kus äh, on miljandeid, miljoneid varjupaiga taotlejaid, siis võiksime küsida endalt, kas meie saavutused siiski on piisavad. mis puudutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, siis me oleme loomulikult esitanud terve rea arvamusi, mis käsitlevad rännet ja varjupaiga taot-, mõtlejaid, minagi isegi olin rände teemal arvamuse koostaja ja rääkisime siis Vahemere piirkonna ebaseaduslikest rändest tookord ja on äärmiselt kahju, et nii palju aastaid on mööda läinud ning alles nüüd lõpuks oleme valmis reaalsusele silma vaatama ning äh, möönma, et tegemist on Euroopa tasandi probleemiga, äh, kus kõik Euroopa riigid peaksid tegutsema ja nüüd äh, viimasel hetkel, äh, kui aeg hakkab otsa saama, püüame me asju nagu kord ja kohus hallata. oma arvamust äh, koostades, arvamust tutvustame detsembris, pean ma ütlema, et kõigepealt on üheks väljakutseks see, et meie arvamus lähtuks reaalsusest, nii nagu see on, me viime selle jaoks läbi külaskäigu Sitsiiliasse, käime pagulaste keskuses, viime läbi intervjuusid pagulastega ning kohtume inimestega, kes on kohapeal ning vastu võtavad neid inimesi Frontexi, EASO äh, ja kohalike vabaühenduste inimestega. see on väga oluline sellepärast, et ilma nende kohalike vabaühenduste ja kodaühi-, kodanikuühiskonna organisatsioonide abita ei suudaks liikmesriigid selle probleemiga toime tulla nagu kord ja kohus. me oma arvamuses räägime loomulikult ka Euroopa Liidu vahenditest nagu naabruspoliitika, kaubanduslepped, me soovime, et äh, neidki seostataks ümberpaigutamise äh, plaanidega, kuid meie keskendume peamiselt kodanikuühiskonna mõõtmele. räägime sellest, kuidas kodanikuühiskond saab koonduda ning tõhusalt kohapeal tegutseda ning teiseks arutleme selle üle, kuidas Euroopa Liit saab kodanikuühiskonda äh, aidata, et kodanikuühiskond saaks omalt poolt aidata. tavaliselt kodanikuühiskonnal ei ole piisavalt ressursse ja nii edasi ja mõningaid Euroopa Liidu vahendeid võiks suunata just nimelt koha peal tegutsejate aitamiseks, et nad saaksid äh, esmast abi anda. samuti käsitleme me integratsiooni teemat kõige olulisem praegu on, kuidas praeguse kriisiolukorraga toime tulla, kuidas seda kriisi ohjata, aga oluline on ka see, et me hakkaksime rääkima sellest, mida me siis teeme, kui me oleme need inimesed vastu võtnud, kes varjupaika taotlevad. loomulikult kõige suurem oht praegu on see, et kui me nad vastu võtame, nad tulevad meie riikidesse, siis me jätame nad lihtsalt omapäi. sellisel juhul me jätame need inimesed haavatavasse olukorda neid võib jällegi hakata keegi ära kasutama, nad tulevad väga ohtlikust olukorrast, neid on juba ära kasutatud ja kui me ei anna neile piisavalt abi, siis võib see uuesti juhtuda. või siis võime me sellest olukorrast viimast võtta ning teha nii, et kõik sellest kasu saavad, meie ise varjupaigataotlejad, kes leiavad koha ühiskonnas, kuhu nad on nüüd vastu võetud, et nad suudaksid siis ühiskonda integreeruda ning sellele ühiskonnale arengule ka kaasa aidata. seetõttu on väga oluline, et meil oleks paigas vajalik taristu. paraku on varasemad kogemused näidanud, et kui me ei tee piisavalt, siis tekivad getod. me ei taha sellist olukorda. me tahame anda endast parima, me tahame kõik ressursid suunata sellesse, et sisserändajad saaksid oma sihtriigi ühiskonna arengule positiivselt kaasa aidata ning äh, see oleks positiivne kogemus kõigi jaoks. nagu ma ütlesin, meie arvamus äh, valmib detsembrikuuks. meie jaoks on väga oluline, et meil oleks piisav eeltöö tehtud, viieteistkümnendal oktoobril toimub meil ka avalik kuulamine, räägime siis tööturule integreerimisest äh, sellel üritusel ja siis äh, detsembrikuus äh, esitame arvamuse hääletuseks ja aruteluks. loodame ka, et teie Euroopa Parlamentis saate arvesse võtta meie arvamust ja meie seisukohti. aitäh! suur tänu, härra Malja! meil on nüüd peaaegu kaks tundi aruteludeks, küsimusteks, märkusteks annan siin sõna kõigepealt äh, liikmesriikide, annan sõna liikmesriikide parlamentide esindajatele ega ja meie kodanikuõiguste vabaduste komisjoni esindajatele ja nüüd saab sõna härra Cash äh, Ühendkuningriigi alamkojast. Hello. Can you hear me all right? All right? Thank you very much. Um, I, I fear that um, much of what I heard today um, has mul on tunne, et äh, paljud tänased sõnavõtud äh, on äh, suunatud eesmärgi saavutamisele, lahenduste pakkumisele, kuid paraku suur osa lahendustest on ebarealistlikud. praegu, mis toimub, iseäranis eilne sunniviisiline lahendus kvalifitseeritud häälteenamuse kaudu äh, Äh, otsus, mis sunniti peale mitmele riigile. mõju, mille mõju on nagu gaasikambril, see on meie huvide vastane ja ma tunnen tõsist muret äh, selle pärast, äh, milles, mis suunas asjad liiguvad, kas on üldse mingeid piire nendele varjupaiga taotlejate pagulaste arvule, kes tulevad äh, rõhuvatest riikidest, äh, Lähis-Idast, Aafrikast äh, ja kas ja tulla saavad ju ainult need, kellel on vahendid. Need on, kas pole need mitte suures osas majanduspõgenikud, mitte tõelised varjupaiga taotlejad? ja siit järgmine küsimus, mis asi see varjupaiga taotleja üldse on, lähtudes viiekümne esimese aasta Genfi konventsioonist ning äh, ka lähtudes äh, põhiõiguste ja inimõiguste õigusest, ma arvan, et äh, meil oleks vaja täpsemat määratlust mõistele varjupaiga taotleja, pagulane. ja minu viimane küsimus. džihaadi sõdalaste küsimus, mida siiamaani pole mainitud. oleks üsnagi erakordne, kui um-, siia võiks tulla umbes miljon inimest. Euroopa Liit on praegu jõudnud kriitilisse faasi ning äh, praegu integratsioonil on tõsiseid äh, puudujääke, otse vastupidi, toimub integratsiooni vastusuunane, vastupidine, integratsioonil vastupidine liikumine ning äh, kõik äh, avaliku uurimused näitab, uurimused näitavad, et usaldus on täielikult kadunud ja kas ei või tekkida sellist olukorda, et tulevad siia hoopis uued inimesed, kellel on endal oma tavad oma kombed, inimesed, kes ei soovigi sobituda Euroopa väärtustega, millest me täna oleme palju rääkinud, väärtustega nagu solidaarsus ja kõik see muu. kas me mitte ei tekita potentsiaalselt probleemi, millele valijad ütlevad ei ning mis te-, kaotavad Euroopast igasuguse integratsiooni ning ühtluse, aitäh! suur tänu, härra Cash! härra Patten Euroopa Parlamendist, palun! suur tänu, proua esimees. mul on kaheosaline lihtne küsimus äh, komisjonile, aga ma teeksin kõigepealt ka väikese sissejuhatuse. kõigepealt, äh, kui ma viitan sellele, mida ütles Keit Vaas, meie siseasjade komisjoni äh, esimees alamkojast, ta viitas sisserändajatele ja ütles, et Euroopa Liidul on vaja sellist plaani, mida meil õnnestub valijatele maha müüa. mul on väga hea meel, et te viitasite plaanile. eile me kuulasime siin väga palju pagulastest, varjupaigataotlejatest ja viiekümne esimese aasta Genfi konventsioon paneb paika selged tingimused Ähm, millest lähtuvalt määratletakse varjupaiga taotleja staatus ja väga paljud inimesed, kes tulevad Euroopasse praegusel hetkel, ei vasta nendele kriteeriumitele ning pole seetõttu pagulased, vaid on ebaseaduslikud sisserändajad. härra Vaas ütles äh, et äh, Ühendkuningriigi valitsus, ma eeldan, ja ka Euroopa Liit äh, vajab plaani, mida suudetakse valijatele maha müüa. poliitikud leiavad sageli, et kui nad suudavad äh, ebapopulaarset poliitikat inimestele seletada, siis õnnestub see neile maha müüa aga ma võin teile öelda, et minu kogemused näitavad, et inimestele ei saa müüa midagi, mida nad ei taha ja siis, kui teil see siiski õnnestub, siis olete pettur ja mitte müügimees. inimesed Euroopas ütlevad ikka ja jälle, et nad ei taha rohkem Äh, sisserännet, nad ei taha massiviisilist äh, rahvaste rännet ja kui te tahate, mis toimub, siis tuleb põhimõtteliselt Vene propagandakanalid sisse lülitada ja siis saate aru, mis päriselt toimub Euroopas, kuidas inimesed äh, meelt avaldavad. eile siinses komisjonis kritiseeriti Ungarit äh, Äh, ja häbimärgistati Ungari valitsust sellepärast, et Ungari valitsusel oli äh, julgust küsida valijatelt, mida valijad äh, tegelikult tahavad. hoidku jumal selle eest, et Euroopa Liit seda kunagi tegema hakkaks, Euroopa Liit teab ju ometi ise väga hästi, mida kodanikel vaja on. ainukene võitja selles võitluses ongi Viktor Orban. ja rända sisserändajate arvu ja olemust silmas pidades on tegemist lihtsalt sissetungiga, mitte rändega, vaadake Galeesse saabunute terveid noori mehi. Nad ei küsi leebelt, kas nad võiksid sisse tulla, sellepärast et neid taga kiusatakse nende koduriikides taga. Nad nõuavad sissepääsu, nad on agressiivsed, nad on ülbed. mida rohkem me selliseid inimesi sisse laseme, seda rohkem neid äh, järele tuleb. ja härra Malja ütles, et äh, kus me oleksime omadega, kui Euroopa Liitu ei oleks. tõenäoliselt ei oleks seda probleemigi. proua Merkel on öelnud, et tulgu aga inimesed äh, äh, Saksamaale, nüüd ta siin valab pisaraid ja mõned inimesed, kes teavad, et nad saavad ukse vahel, jala ühe riigi ühe ukse vahele panna, saavad nad siis õnnestub neil kogu Euroopasse reisida, suurem osa nendest riik-, inimestest tulevad moslemi riikidest, nagu siin juba on viidatud, ja märkimisväärselt mõistlikum oleks, kui nad taotleksid varjupaika samuti moslemi riikides ning liiguksid mujale. nii et äh, minu selged küsimused komisjonile oleks kas komisjon on nõus sellega, et suurem osa nendest inimestest, kes soovivad Euroopasse tulla, tegelikult ei ole pagulased või varjupaiga taotlejad, vaid, vaid otsapidi sisserändajad, ebaseaduslikud sisserändajad ning seetõttu meie poliitiline tegevus peaks ka sellest lähtuma. ning kas komisjon on nõus sellega, et me peaksime kasutama kõiki diplomaatilisi survevahendeid ja kõiki praktilisi vahendeid, äh, koondama oma jõud äh, liikmesriikide valitsustega selleks, et avaldada survet äh, nendele väga rikastele moslemiriikidele lahepiirkonnas, kes võiksid need inimesed vastu võtta ning äh, kellel oleks märksa paremad eeltingimused selle tegemiseks ning inimesed, kes sinna läheksid, oleksid seal ka õnnelikumad. ja need suured äh, rikkad riigid äh, saavad seda endale ka lubada. suur tänu, härra Patten. ma ei tea, kas siin on üldsegi komisjoni esindaja kohal, teie küsimus oli mõeldud pigem ennelõunase osa kohta paraku. ja Äh, Lätist palun äh, saab sõna härra Tšukassa. suur tänu, me räägime siin jällegi äh, rändest, meetmetest, aga kohalikul ja liikmesriigi tasandil peame endiselt rääkima selle kriisi põhjustest üks nendest äh, põhjustest on organiseeritud kuritegevus, praegusel hetkel äh, oleme me rääkinud äh, organiseeritud kuritegevusest Vahemere piirkonnas, aga organiseeritud kuritegevus liigub üle piiride ning nägime, mis juhtus Ungari-Austria piiril, kui kõik, kuidas, nägime, kuidas pagulased hukkusid kuivõrd nad olid äh, topitud äh, veoautokasti. ning ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid äh, oma karistusseaduslikud üle vaatama ning suurendama karistusmäärasid inimkullerlusega seotud kuritegude eest kindlasti riiklikul tasandil on väga, väga raske võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, sellepärast et kurjategijad tegutsevad piiriüleselt ja seetõttu tuleks kaasata Europol sellise kuritegevuse vastasesse võitlusesse, nii et äh, Europol saaks aidata meil äh, juurida välja need kurjategijad organiseerijate tasandil kuid äh, indiviidide, indiviidide kohti ette toomine peab toimuma liikmesriiklikul tasandil, see aitab samuti selle kriisi põhjuseid leevendada ja kui me räägime siin Europolist ning ma kuulen, et Europolil ei ole piisavalt ressurssi, ressursse organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks, siis äh, me võiksime kasutada ära need rahalised vahendid, mis on konfiskeeritud, äh, selleks, et Europoli äh, suutlikkust suurendada, seetõttu ma paluksingi liikmesriikidel vaadata üle oma karistusseadustikud ning suurendada karistusi inimkaubandusega seotud kuritegude eest ja proua Vimberg, palun eh,. Tack för ordet. suur tänu. ma mõtlesin, et ma kõigepealt räägiksin natukene olukorrast minu koduriigis Rootsis. praegusel hetkel saabub äh, iga nädal umbes seitse tuhat äh, sisserändajat. Te võib-olla mõtlete, et kuhu see kõik viib me näeme, et väga paljud liikmesriigid on Dublinist loobunud eh, ning ka Rootsi on seda teinud. Dublin, eh, Rootsigi leiab, et kuivõrd varjupaigataotluse esitamine eh, võtab nii kaua aega, siis me kutsume neid üles Põhja Põhja-Rootsisse rongiga sõitma, äh, kus neile antakse süüa äh, ja soojad riided ja kust nad saavad edasi minna Soome, lihtsalt sellepärast, et äh, varjupaigataotluse läbivaatamine Rootsis võtab liiga kaua aega. samas oleme tunnistajaks sellele, et keegi ei, et, et ei hinnata piisavalt selle probleemi algpõhjuseid küll kuulsime ka ÜRO pagulaste ülemvolinikelt, et meil puudub, puuduvad piisavalt, piisavad vahendid, et pagulastelaagrites äh, saabujate eest äh, hoolt kanda ning inimesed satuvad selle tõttu ahastusse ja meeleheitele. me peame kandma hoolt selle eest, et vahendid oleksid suunatud nendesse kohtadesse, kus äh, neil on, neid on kõige rohkem vaja, koha peal ning mitte ei peaks keskenduma neid, kes püüavad üle Vahemere pääseda ja sealt edasi Põhja-Euroopasse saada, sest et Põhja-Euroopas on võimalik saada alalist elu, elamisluba ning Süüriast pärit varjupaigataotlejad saavad suhteliselt head toetused ning võib öelda, et need, kes abi kõige rohkem vajaksid, nii kaugele kunagi ei jõuagi. me peaksime ära kasutama Maailma Toiduprogrammi, nemadki on nõudnud täiendavat abi, kuid paraku taotlusi pole rahuldatud. Nad tahaksid toidu tšekke jagada ja sellistes tingimustes äh, ja ei ole sugugi mitte imekspandav, et inimesed selle tee ette võtavad. me teame, kui paljud inimesed Türgis ületavad, äh, üritavad üle pääseda, et Euroopasse jõuda ja me ei saa praktiliselt mitte midagi ette võtta, et seda olukorda lahendada saja kuuekümne inimese ümberpaigutamise abil. suur tänu, proua Vingberg. ja nüüd saab sõna Malta esindaja. härra Samit Times. suur tänu selle võimaluse eest täna siin kolleegidega kõneleda, see, kui see kohtumine kokku kutsuti, siis me ei kujutanud ettegi, et samal ajal toimuvad kohtumised äh, ülemkogu tasandil, äh, erakorralise ülemkogu tasandil, et sedasama äärmiselt tähtsat teemat, rändeteemat käsitleda. kui me nüüd analüüsime seda liikmesriigi perspektiivist, Äh, ja kuna me seda praegu teeme, siis katsuksin ka meie seisukohti jagada. rändevood on äh, suurenenud kahe tuhande teisest aastast alates Põhja-Aafrikast ja rändevood äh, Põhja-Aafrikast ja Liibüast algasid kahe tuhande teisel aastal Need inimesed tulid algselt võib-olla Eritreast, Somaaliast, Sahara alusest piirkonnast ning äh, aastaid saabus äh, igal aastal Maltasse umbes kaks tuhat inimest. ja kui nüüd võtta arvesse meie riigi geograafilist asukohta ja meie oma rahvaarvu nelisada kakskümmend tuhat, meie pindala on äh, samuti väike ja meie rahvaarv on kaksteist tuhat kolmsada ruutkilomeetri kohta. ja kui me vaatame seda Euroopa solidaarsuse kontekstis, siis äh, kahjuks äh, sellise riigi jaoks nagu meie koduriik äh, ja nagu Itaalia ja Kreeka on olukord raske. me oleme aastaid sellest rääkinud. aga kuna teised riigid ei ole pidanud selle probleemiga otse silmitsi seisma, siis teised riigid äh, lihtsalt äh, kehitasid õlgu ning ütlesid, et see ei ole meie probleem. paraku on viimaste kuude jooksul olnud mitmeid traagilisi juhtumeid, äh, üle kahe tuhande kuuesaja inimesi on pidanud hukkuma selleks, et leida vabadust Euroopas need pildid, mis avanevad äh, meie teleriekraanidel, äh, no lapsed, kes äh, on eluga hüvasti jätnud, on olnud südantlõhestavad, nii et nüüd on kogu Euroopa pidanud olema selle tunnistajaks. me peaksime põhjalikumalt mõtlema selle üle, milliseid mehhanisme meil vaja on, peaksime täpsemalt määratlema seda, millised sisserändajad põgenevad tagakiusamise eest ning äh, millised sisserändajad on majanduspõgenikud. Malta vaatab läbi kõige rohkem äh, varjupaigataotlusi kakskümmend koma kaks, on meie üldine näitaja, keskmine näitaja Euroopas on see palju madalam. ja loodame, et saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamine on väike samm õiges suunas ja kõik mehhanismid, mille osas me oleme kokku leppinud, peavad olema kokku lepitud juba kohe pärast homset ülemkohtumist meie, see on meie Euroopa väärtuste proovikivi. aitäh! suur tänu, härra Dimesh! nüüd saab sõna proua Anna Komes, kes on meie kodanikuvabaduste komisjoni liige. I wanted to, I want to put it on the tahtsin öelda kõva häälega, et olen äh, siin parlamendis see inimene, kes alati on nõudnud, et komisjon peab sanktsioonid esitama Ungarile, sellepärast et Ungari käitumine on täielikult alt tõmmanud neid väärtusi, mis Euroopa Liidul on. ja ma mäletan, et teise maailmasõja lõpus lepiti kokku äh, pagulaste õigustes ja seda Euroopa inimeste jaoks, eurooplased olid need, kes pagesid. ma olen nõus äh, Norra kolleegiga, kes juhtis meie tähelepanu sellele, et tegemist on Euroopa Liidu jaoks uue ajastuga. teisest küljest, äh, nagu meie Malta kolleeg rõhutas just äsja, on see kõik juba toimunud, migrandid ja ka äh, asüülitaotlejad tulevad äh, Euroopa Liidu äh, me oleme tegelikult ju olnud pagulaste ja põgenike kontinendiks ning kogu äh, maailma rahvastik on äh, ikka ja jälle olnud liikumises, sellega me peame silmitsi seisma. nüüd tulevad pagulased konfliktitsoonidest ja nende eest me väga tugevalt vastutame. esiteks, et me tegime midagi ja teiseks, et me ei ole midagi teinud. see olukord on muutunud keerulisemaks meie kõigi jaoks ning ka meie inimeste jaoks seda mõista eriti kui me oleme Euroopas, mis on ise tootnud migrante, ma tean, millest ma räägin, sest ma olen pärit Portugalis ja viimase nelja aasta jooksul Euroopa Liit oma naeruväärsete kärpemeetmetega on tootnud sada kaheksakümmend viis tuhat väljarännajat, mida oleks hädasti vaja olnud, sellepärast et tegemist oli kvalifitseeritud äh, migrantidega. nii nagu paljud süürlased, kes tulevad, on tegelikult kvalifitseeritud inimesed ja nad pagevad sellepärast, et nad ei saa oma koduriigis elada, nad ei jätnud oma kodumaja, äh, kodusid ja majasid maha, sellepärast et nad tahtsid, ei, nad äh, pagesid sõjakoleduste eest Süürias ja samamoodi ka inimesed Iraagis kümme päeva tagasi olin ma Iraagis äh, eesliinil äh, ja piiritsoonis ja ma võin öelda, et meie valitsused on meid alt vedanud, sellepärast et nad ei ole tõhusalt ISISe vastu võidelnud ja see on üks põhjus, mikspärast inimesed pagevad. Nad ei ole tõhusalt toiminud ja Äh, Euroopa Liit ei ole teinud midagi konfliktide lahendamise nimel. Liibüa asi ei toiminud, äh, vabandust, äh, et ütlen Ühendkuningriigi kolleegile, kes esimesena sõna võttis, ma olen raportöörina käinud Liibüas viie aasta jooksul, see ei ole tõsi, et Gaddafi langemise järgi on olnud viis valitsust, ei, üks oli, aga me ei ole toetanud neid inimesi, kes äh, olid opositsiooniliikmed ja kes Gaddafist äh, tahtsid lahti saada. me oleme täiesti kõrvale heitnud äh, julgeolekusektori reformi ja julgeolek ei tähenda seda, et me hoiame lihtsalt potentsiaalsete migrantide voo kontrolli all. ei, julgeolek tähendab seda, et see toim-, peaks toimima terviklikult ja meie liikmesriigid selle asemel, et töötada koos, et töötada Euroopa moel, me hoopis äh, nagistasime siin omavahel rivaalidena. Äh, mõned äh, boikotivad ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja välispoliitikat, mõned aga on kasutanud seda oma huvides ära, et saada mustale kullale ligipääs. nii et Äh, seetõttu me näeme ka, et ISIS laieneb praegu Liibüasse. tõesti, ma olen nõus, et me peame partneritega töötama ja vaadake, kuidas meie partnerid käituvad ja Türgi on olnud, äh, öelnud tere tulemast paljudele pagulastele, aga samas äh, käitub kahenäoliselt kahepalgeliselt ISISega ning on ka kaugsõja juhtijaks ning niiditõmbajaks, nii et see selgitab ka seda, mis Liibüas toimub Mm, väga paljud on rääkinud siin džihadistidest ja sellest ohust. Nad on siin. Need, kes viimastes rünnates, rünnakutes on oha, osalenud, on meie enda eurooplased olnud. džihadistid ei pea äh, tulema äh, üle maa või üle mere tegema ohtliku teekonna läbi, ei, nad tulevad pass taskus, võltsitud pass ja meil on vaja kaitsta neid, kes täna on hädas, meil on vaja, et meie vabakond ja kohalikud organisatsioonid on kaasatud sellesse, meil on vaja täielikult poliitikaid muuta, sest kui me ei kaitse neid, kes abi vajavad, ei kaitse me ka oma kodanikke. ja meie teame, et tegelikult on meil migrante vaja. aitäh! härra Legeni saab nüüd sõna ta on Ungarist. ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti. szépen elnök asszony! Az idő előrohlatával tekintetteni röviden három dologról szeret. Suur tänu! Mul ei ole väga palju sõnavõtuks aega ja seetõttu räägin kolmest asjast. Ungari sotsiaaldemokraadid on seisukohal ja nii öeldi ka täna hommikul, et et äh, Dublini kõige uuem määrus on läbi kukkunud, et Dublini süsteemi abil ei õnnestu hallata praegust olukorda. Dublini olukorra eesmärk äh, ei ole ju äh, ümber paigutada sadu tuhandeid pagulasi, praegu me räägime sadadest tuhandetest inimestest ja kokkuvõttes miljonitest isikutest, neid ei saa Dublini süsteemi raames hallata, seetõttu meil on vaja uut süsteemi. see on esimene asi. teiseks, me oleme seisukohal, me oleme seisukohal, et see väga suur rändemass on ära tulnud oma riikidest ja naaberriikidest, pean silmas siis Türgit, Jordaaniat ja Liibüat ja võin siia lisada tegelikult ka Afganistani pagulased. Nad on sealt ära tulnud, aga nende olukord on nüüd veelgi halvem kui enne. kui me saaksime äh, finantseerida süsteemi selliselt, et nende isikute elutingimused sealt, kust nad tulevad või nendes naaberriikides paraneksid, siis lõpeks see massiline sissevoog äh, Euroopasse. ja kolmandaks, ma olen seisukohal, et meil on mitmeid geopoliitilisi riske ja nende riskide maandamiseks on vaja lahendada ka islamiriigi probleem. islamiriigi esiletõus on ju kõige tähtsam põhjus, miks see rändevoog üldse on tekkinud. ja meil on vaja ühtset äh, programmi selleks, et võidelda islamiriigiga ja normaliseerida elu Süürias. suur tänu! suur tänu, proua Atkins, Atkinson Leibest suur tänu, ma tahaksin tänada oma kaasmaalasi, kes täna on siia tulnud. Te näete ju isegi, et te, et te olete saabunud Euroopa Parlamenti, mis ütleb teile, et mitte midagi ei tehta ähm, lähiajal. Te olete näinud ka pilte sellest, mida teeb Orbani valitsus Ungaris. Ühendkuningriigis on palutud äh, inimeste äh, seisukohti äh, Äh, inimesed ütlevad, et äh, enamik isikuid toetab äh, seda, et meil on põhiväärtused, kuid samas väidetakse ka, et Ungaris toetatakse Orbanit ja seda, et ta seda tara ehitab. mina tahaksin Ühendkuningriigi poliitikuna esitada küsimuse ühele siin kõnelejale ma olen Galees käinud ja tahaksin teie käest uuesti küsida küsimuse, millele te seni ei ole vastanud. Dublini konventsioon näeb ette, et äh, on võimalik isikuid kinni pidada ja ka riigist välja saata, juhul kui nad ei ole pagulased, vaid on kurjategijad. juhul, kui keegi lõhub müüri, mille valitsus on püstitanud või tungib tunnelisse, millesse sissepääs on piiratud, siis ta paneb toime kuriteo või kui keegi murrab sisse veoautosse, et ebaseaduslikult piiri ületada, siis on ta ka kurjategija. miks teda siis kinni ei peeta ja riigist välja ei saadeta? Uh, Is... proua Karina Olson. Uh, suur tänu et äh, olete täna siia kutsunud ka rahvusparlamentide esindajad ja meil õnnestub äh, seega osa võtta sellisest tähtsast kohtumisest. mina olen Rootsit esindav sotsiaaldemokraat. minu jaoks on väga suur au täna siin olla. ja ka see saal, kus ma olen, on auväärne, sest Anna Lindi, Anna Lindi näol on tegu inimesega, kes alati oma vaateid äh, julgelt kaitses ja vaadete kaitsmine on oluline ka meie tänases keskustelus praegune rändeolukord on väga halb, me oleme kohustatud kõik koos inimelusid kaitsma ja selleks tuleb astuda teatud samme. aga teisest küljest tuleb mitte ainult inimesi aidata, vaid mõelda ka välispoliitikale, julgeolekule, rahukaitsemeetmetele. ja meie Rootsis näiteks toetame nüüd rohkem ka ÜRO tööd inimestel on õigus varjupaika saada, kui nad täidavad teatud tingimused, sellest on paljud isikud rääkinud. Need pagulased, kes praegu sõja eest põgenevad, eh, põgenevad sõja eest ja paljud neist on lapsed. meie Rootsis arvame, et eh, meie riiki jõuab sel aastal rohkem kui kaheksakümmend tuhat pagulast ning neist kakskümmend tuhat on saatjata lapsed meil on Rootsis ka varem saabunud äh, saatjate lapsi. näiteks sõja ajal võtsime me vastu palju Soome lapsi, seega Rootsil tegelikult on väga pikk traditsioon sõjapagulaste aitamisel ja eriti hea meelega oleme me aidanud lapsi. tegemist on meie meelest äh, meie kohustusega, me oleme seda kohustust seni kandnud ja leiame, et seda peaksid tegema, äh, seda peavadki tegema liikmesriigid ja Euroopa Liit minu meelest on meil vaja üles ehitada selline Euroopa, mille üle me võiksime ka uhkust tunda. muidugi on selleks vaja teha palju tööd ja kõik sõltub ju sellest, milline on konkreetne olukord. praegu on Euroopas inimesi, kes pagevad sõja eest. selleks, et nende teekond oleks lihtsam, tuleks mõelda seaduslikele rändekoridoridele, koridoridele. paljud inimesed on siin rääkinud Dublini konventsioonist, mina ütlen, et riigid peavad olema solidaarsemad kui me räägime regionaalsest ja kohalikust tasandist, siis tegelikult on ka need tasandid ju sama diskussiooni osaks. me ei räägi mitte ainult solidaarsusest riikide vahel, vaid ka solidaarsusest riikide siseselt. nii et äh, solidaarselt saaksid käituda kohalikud omavalitsused ja regioonid. kindlasti toimub selline keskustelu mitmetes liikmesriikides me peame kõigepealt sisserändajad sisse lubama ja siis need ka integreerima. kui me räägime lastest, siis me räägime ka tervishoiust ja ligipääsust haridusest, haridusele ning elukohtadest. kõikide nende meetmete abil tuleb tagada laste õiguste kaitsmine ja austamine. muidugi on täiskasvanutel võimalus endale ise elatist teenida. me võiksime vaadata häid näiteid, kuidas need asjad on seni toimunud kui me vaatame varjupaigaõigust, siis Rootsil on seni varjupaigamenetlus kulgenud küllalt aeglaselt, seda tuleb kiirendada, aga ennekõike tuleb iga juhtumit vaadata eraldi ja iga, iga taotlust hinnata selle konkreetse taotleja esitatud andmete põhjal me vaatame läbi kõik varjupaigataotlused ja oleme seisukohal, et nii peabki loomulikult on rändeküsimused meie kõigi ühine vastutus, meie kõigi ühine kohustus ja me peaksime vaatama, millised äh, on head kogemused. Euroopas on viissada miljonit elanikku ja pagulaste arv moodustab sellest ju väga väikese protsendi. kui me vaatame, milline on olukord Türgis, siis Türgis on äh, pagulasi rohkem kui kogu Euroopa Liidus kokku ja meie peaksime mõtlema sellele, milline on siis see õiglane proportsioon. aitäh, proua Olson! härra Dessili on meie järgmine kõneleja ning ta esindab Ungarit, palun! suur tänu, proua esimees! kuna mul on väga vähe kõneaega, siis tahaksin ka mina esile tuua lihtsalt mõned aspektid. ja ma loodan, et te saate minu põhisõnumi ikkagi kätte. Te ilmselt ei tea täpselt, milline on Ungari lähiminevik, mida on Ungari pidanud läbi elama kahekümnendal sajandil. me oleme näiteks majutanud pagulasi, kes põgenesid Kreeka kodusõja eest, me oleme vastu võtnud nelisada tuhat ähm, elanikku, me oleme kaitsnud äh, isikuid äh, sõja eest, me oleme seega aidanud äh, Kreekat. ja oleme võtnud Kreeka kaitseks sõna ka ÜRO-s. võib-olla te ei tea, mis toimus endise, mis toimus Jugoslaavia sõja ajal, ka siis tuli väga palju pagulasi keda me aitasime, olenemata sellest, mis oli nende usutunnistus. esimene vastuvõtukeskus äh, uues demokraatlikus maailmas loodi ka just nimelt äh, Ungaris ja mina olin selles konkreetses linnas toona linnapea see toimus üheksakümnendatel aastatel, nii et äh, mul on kogemust pagulaste vastuvõtuga me aitasime tuhandeid inimesi, tuhandeid pagulasi ja uskuge mind, kui ma ütlen, et äh, nüüd on asjad vägagi muutunud. isikud, kes nüüd tulevad Ungarisse, tegelikult ei tahagi vastu võtta meie abi, nad on ülbed, nad on vägivaldsed, nad äh, hirmutavad kohalikke elanikke, nad murravad uksed jõuga lahti, kui neid äh, muidu rahulikult ei avata enne oli meil inimesi, kes äh, aitasid meelsasti, sellepärast et need, kes meile tulid, olid tõelises hädas. aga nüüd on nii et, et äh, seitse protsenti asüülitaotlejatest on tegelikult hädas ainult, ainult seitse protsenti, mõelge sellele, kas teile ei tundu, et äh, kui teile tulevad sisserändajad, kes on tõelises hädas, Äh, siis äh, te tunnete need isikud ka ära. meil on peale selle ju teisigi piirkondi, kust võib tulla tõelisi abivajajaid, näiteks mõelgem Ukraina konfliktile. me oleme praegu sellises olukorras, äh, kus Euroopa räägib kogu aeg sellest, et tuleb austada õigusriigi põhimõtet, aga see põhimõte on tegelikult ohus on äh, mitmeid äh, põhimõtteid, mida tuleb austada ja neid peavad austama kõik liikmesriigid. kõik liikmesriigid peavad Euroopa õigust ühtemoodi kohaldama. Ungarile heidetakse ette seda, et ta kaitseb piiri, et ta on sulgenud piiri. aga tegelikult äh, teeme me seda ju sellepärast, et meil on vaja õiguslikku füüsilist kaitset ja meil ei ole piisavalt inimesi, et piiri teistmoodi kaitsta. ning äh, ometi liigutakse piiri äh, ikkagi. seitsekümmend viis tuhat äh, asüülitaotlust on meil viimasel ajal Ungaris registreeritud see on kriis, see tähendab seda, et Ungari on eesliiniriik ja kui te meid ei aita, siis tahaksin aru saada, miks. aitäh, härra Aznar, Hispaania parlament. Merci beaucoup, madame. suur tänu, proua eesistuja, tere päevast kõigile ja lubage mul omalt poolt öelda samuti paar sõna. kõigepealt ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles minu Hispaania kolleeg, kes enne rääkis. ta tõi välja kõige tähtsamad probleemid. ta kirjeldas seda, millega Hispaania on pidanud rinda pistma juba aastaid me oleme pagulaskriisile reageerinud, me oleme käitunud solidaarselt. lubage mul nüüd esitada küsimus ja ka üks kommentaar sellele, mida ma olen kuulnud siin pärastlõunasel sessioonil ja ka hommikul. tegemist on väga tõsise olukorra ja tõsise probleemiga. tõenäoliselt on see meid tabanud humanitaarkriisidest kõige raskem. Euroopa püüab tõusta selle ülesande kõrgusele aga tõenäoliselt ei ole see seni õnnestunud just nii hästi, nagu oleks võinud eeldada sellistelt riikidelt nagu meie oma. Euroopa ja Euroopa institutsioonid, nagu me neid ka siin täna näeme, püüavad olla solidaarsed. Anna Gomes võttis sõna ka täna hommikul ja ütles, et asüülitaotlejad, kes on äh, jõudnud Euro Euroopa territooriumile, on üks osa probleemist. aga mõelda tuleb ka sellele, mis on nende inimestega juhtunud enne, kui nad Euroopasse jõuavad. Nende teekond päritoluriigist on ju kohutav ja seejärel ootab neid ees veel kohutav reis läbi Euroopa. Anna Gomes ähm, rääkis sellest, kuidas pagulasi rünnatakse, kuidas inimkaubitsejad neid oma võrku püüavad. meie siin Euroopas oleme kohustatud neid aitama ja me püüame seda kohustust ka täita, püüame seda täita solidaarselt meil on kohustus midagi teha. aga praegu tundub, et äh, Euroopaga ei tehta piisavalt äh, koostööd. me räägime siin saja kuuekümnest äh, tuhandest pagulasest, kes otsivad ja ootavad rahvusvahelist kaitset. ilmselt on sadu tuhandeid isikuid veel ja need sajad tuhanded tulevad lähinädalatel ja lähikuudel ka Euroopa uksele koputama. lubage mul siis korrata minu meelest on Euroopa üksinda, Euroopa on selle kriisiga silmitsi üksinda, kusjuures see ei ole ainult Euroopa probleem. miks ÜRO piisavalt ei tee, kas ÜRO-l ei ole midagi öelda, aga Araabia liiga? eelkõneleja ütles ka, et ei ole õiglane, et Euroopa ainsana tegutseb muidugi peab äh, Euroopa olema esirinnas, muidugi peab Euroopa arendama vastutustundlikku välispoliitikat. ma ei räägi siin mitte ainult humanitaarkriisist, mida me praegu arutame, vaid ka sellest, et kui me tahame olla välispoliitikas esirinnas, siis on meil vaja pidada läbirääkimisi ja tuleb tagada, et ka teised riigiülesed äh, struktuurid osaleksid ja teeksid ära oma töö. meil on vaja tegutseda. ja vaja on probleeme lahendada seal, kus nad tekivad. me peame püüdma teha seda, mida meilt oodatakse, me peame püüdma maailmale välispoliitilist teed näidata. me ei tohiks unustada, et meie töö ainuke dimensioon ei ole pagulaskriisi lahendamine, vaid ka välispoliitika üldiselt ning teiste struktuuride ja liitude kaasahaaramine. tõepoolest, meil on probleem, aga maailmal on samuti probleem. aitäh! aitäh, härra Snaar! nüüd härra Vaskes suur tänu ja tere päevast! mina saan rääkida väga kiiresti, sest minu kolleegid on osa minu kõnest tegelikult juba esitanud, ma nõustun nende sõnavõttudega. tahaksin viidata ühele aspektile, millele veel ei ole viidatud. räägitakse sellest, et Euroopas ei ole piisavalt Euroopat ja liidus ei ole piisavalt liitu, seda on juba öeldud Euroopa Komisjon kordas seda üheksandal septembril, kui Juncker pidas äh, kõne olukorrast liidus. härra Juncker ütles siis ka, et Euroopa peab pagulaskriisiga toime tulema, sest äh, see on äh, inimeseks olemise ja inimväärikuse küsimus me peame andma asüüli neile, kes on asüülikõlbulikud. see peab olema Euroopa Liidu prioriteet, seda ütles härra Juncker ja ma arvan, et kõik nõustuvad temaga me oleme oma debatis äh, neid erinevaid äh, vaateid ja nüansse arutanud, aga enamjaolt nõustutakse härra Junckeri põhisõnumiga. on siiski veel midagi, mida ei tohiks unustada ja see on see, et meil tuleb välispiire paremini kontrollida ja kaitsta. muidugi ka sellest on juba räägitud, vähemalt kaudselt, äh, sellele viitasid mitmed sõnavõtjad hommikul sellest rääkis ka nõukogu neljateistkümnendal septembril. nõukogu ütles, et komisjon peaks vastu võtma selliseid meetmeid, mille abil välispiiri paremini kontrollida ning et need meetmed tuleks jõustada enne selle kalendriaasta lõppu. ma tahaksin proua Siganilt äh, midagi küsida, kahjuks äh, on ta siit ära läinud, küsimus oli konkreetselt talle suunatud, aga võib-olla võin ma seda ikkagi küsida? ja võib-olla siis äh, on ka keegi, kes vastab, härra De Costa või keegi teine siit komisjonist, võib-olla saaks vastata küsimus on selline, kas äh, komisjon saaks rääkida nendest meetmetest, mida on kavas vastu võtta ja jõustada ja kas need meetmed on osaks äh, tarkade piiride paketist? kas meil on vaja üle vaadata oma infosüsteemid, kas infosüsteeme on aastal kaks tuhat kuusteist vaja muuta, võttes arvesse, et siis äh, peaks selle süsteemi kontroll nagunii toimuma, aitäh! aitäh, härra Vaskes! ma palun härra De Costal diskussiooni lõpus teile vastata, aga teil on võimalik eh, oma küsimus meile esitada ka kirjalikult. nüüd eh, annan ma sõna proua Lauristinile, kes on libe komisjoni liige, palun. Uh, thank you very much, madam chair uh.... suur tänu teile, esinaine ma usun, et see küsimus, kuidas Euroopa sellele väljakutsele vastab, on ülioluline küsimus. küsimus ei ole mitte riikides, praegu oleme me äh, olukorras, kus enamasti räägitakse riikidest, aga Euroopa Liit peaks olema konsolideeritum äh, ja aktiivsem selleks, et selle teemaga tegeleda. mitte ainult äh, nüüd äh, konkreetsetes liikmesriikides, äh, mis on ka väga tähtis, äh, millest rääkis Anna Koomas, aga järgmine väljakutse, integratsiooni väljakutse, mis on väga suur, need inimesed, kes juba siin on, nende jaoks on vaja kõikehõlmavat integratsioonipoliitikat, mitte ainult esi-, üks aasta, üks päev või lühikest aega, aga meil on võimalik need teemad lahendada ainult siis, kui me tegutseme koos liiduna ja kui meil on kõikehõlmavad äh, poliitikad, mida me ka äh, komisjonilt ja ka nõukogult äh, ootame, et nad töötaksid selle kallal. me kuuleme ikka ja jälle kriitilisi märkusi, aga vähem ettepanekuid, kuidas siit nüüd edasi liikuda. Need meetmed, mida me kuulas, kuulsime siin hommikul Frontexilt ja teisalt, need on kõik alles esimese etapi meetmed aga me näeme nüüd aastakümneid, aastaid, eh, mis saab edasi. Eestis, minu koduriigis, on olnud eh, see mm, probleem, et eh, ühe miljoni elanikuga on meil olnud Venemaalt tulnuid nelisada tuhat inimest äh, aastakümneid tagasi, kakssada tuhat on praegu neis integreeritud äh, meie keelde, meie kultuuri, kakssada tuhat aga ei ole. nii et me teame täpselt, mida see integratsioon tähendab, see on väga keerukas, me peame sellega elama, jah, Euroopa on tõesti eh, migrantide kontinent eh,, tegelikult eh, oli aegu, kus kuuskümmend miljonit eurooplast olid Äh, pagulased, minu enda äh, koduriik on väga tänulik Rootsile, äh, kes võttis vastu väga palju meie inimesi aastal tuhat üheksasada nelikümmend neli. kui me nüüd räägime oma inimestega, kes on ka tegelikult väga lõhestunud selles küsimuses, siis see tänulikkus, see arusaam, et Euroopa solidaarsus on ajalooline väärtus, see aitab meid ka praegu, et äh, tekitada seda uut äh, solidaarsust läbi kõikide raskuste ja ma olen tegelikult väga uhke, et väga Äh, raske debati läbi oleme esimesest äh, šok-, šokist üle saanud ja nüüd on äh, debatt minnud, läinud nii kaugele, et kuidas aidata integratsiooniprogrammidega ja nii edasi. ma loodan, et komisjonilt ja nõukogult ja teistelt me kuulame ka midagi vastuses kohta integratsioonipoliitikana, me saame elada solidaarsus ainult siis, kui me kasutame ja toetame oma Euroopa väärtusi suur tänu, proua Lauristin, järgnevalt saab sõna härra Lopes Aguilar. suur tänu teile, esinaine. ma olen üks nendest, kes meie komisjonis käitub nüüd äh, ja kaitseb neid väärtusi, mis on ohustatud äh, selle äh, Äh, kriisi tõttu. tegemist on muidugi humanitaarse äh, olukorraga, millele tuleb vastata, aga kriis on tekkinud sellepärast, et me ei ole võimelised vastama sellele. Äh, nüüd on vaja meil mingisugune lahendus leida. ja oma sõnavõtust siin tahaksin ma vaadata selle konkreetse paneeli eesmärki siin. me peame Euroopa Liidu kohalikke võime vaatama, mis on nende roll vastuses kriisile. sest kui me räägime kodakondsusest äh, tervikuna, siis äh, või kodakond-, äh, meie kodanikest, siis tegelikult äh, kohalikud omavalitsused on juba väga kiiresti käitunud äh, kriisiolukorras. Äh, regionaalsed ametivõimud on tõesti eesliinil väga paljudes riikides. kodanikud on näidanud ka solidaarsust, alt on meid vedanud aga valitsused ja äh, institutsioonid. inimesed on näidanud üles solidaarsust tõesti ja see on olnud üksikisiku tasandil, aga sellest on vajaka kesk- ja liidu tasandil vastavalt artiklile kaheksakümmend, aga äh, loomulikult äh, ilma liikmesriigi toetuseta ei saa äh, kohalikud omavalitsused midagi teha, sellepärast et neil on vaja rahalisi vahendeid, mitte lihtsalt, et esimesel päeval reageerida, aga vaadata ka, mis saab edasi Äh, kvootide ümberasustamise üle on palju äh, äh, tülisid peetud, aga see ei ole ju selle loo lõpp mitte kvootide loomisega ei ole võimalik neid probleeme lahendada, see on alles alguseks. nii et tahan öelda, et äh, sellele probleemile ei ole piisavalt pühendatud Euroopa institutsioonide poolt, äh, ei ole piisavalt raha eraldatud äh, ka sellisteks sotsiaalmeetmeteks, mis on praegu vajalikud, sellepärast et me räägime siiski siin põhiõiguste kaitsmisest, aga sotsiaalkulutusi on samuti vaja millegi arvelt katta ja teatud liikmesriikides on sotsiaalsüsteemid nõrgemad, teistes jälle tugevamad, aga Euroopa institutsioonid saavad äh, rahalisi vahendeid eraldada, meil on selle jaoks olemas äh, äh, fondid ja me oleme juba suurendanud Euroopa Liidu solidaarsuseelarvet, sotsiaalne eelarve on nüüd sada viiskümmend miljonit eurot suurem kui varem. samuti oleme püüdnud kasutusse paisata selle ähm, paindlikkusmehhanismi, mis on ka tegelikult vastuseks äh, tänasele kriisile. aga me ei tea, kui palju liikmesriikide jaoks äh, komisjon on raha ette näinud selleks, et äh, liikmesriigid saavad siis ka praktikas näidata solidaarsust. küsimus on, kust see raha tuleb, kas need on mingisugused värsked vahendid, meil on vaja igal juhul selle kohta vastust samuti tahaksin ma rõhutada, kuivõrd tähtis on see, et need inimesed, kes sellel koosolekul osalevad, jagavad Euroopa väärtuste minimaalset ühist nimetajat niimoodi, et me saame nii liikmesriikides kui ka institutsioonides toimida nii, et me saame vajalikke rahasid eh, luua, liigutada ning solidaarsuspõhimõtet ka praktikas hakata rakendama. nii et ma tahaksin täpselt teada, mis summad on ette nähtud, kust see tuleb, kas see tuleb teistest eelarveosadest, mida lihtsalt ümber paigutatakse äh, või on tegemist värskete vahenditega? aitäh, sellega on sõnasoovijate nimekiri ammendunud. kas on veel kedagi, kes tahaks sõna võtta, kui see nii ei ole, siis annan ma sõna härra De Costale, et ta vastaks sellele küsimusele, mis siin esitati. suur tänu ähm,, proua esimees ütleb härra Edekoster, tegelikult äh, esitati mulle palju küsimusi ja ma proovin äh, siis äh, neile vastata, kuigi ma ei esita, esinda ju kõiki kohalikke omavalitsusi, ma esindan regioonide komiteed kus on äh, liikmesriikide ja konkreetsete kogukondade esindajad. kuid äh, ütlen algatuseks seda, et jah, täna on meil võimalik üles näidata solidaarsust ja tegelikult me peaksimegi seda tegema, sest meie ees on ülesanne, ülesanne, mida kogukonnad, kohalikud omavalitsused peavad äh, nii-öelda eesliini vastajatena täitma, kuigi nad ei ole selle kohustuse täitmiseks valmis, neil ei ole piisavalt ressursse ma ütleksin, et ähm, sellised koosolekud on kurvad ma kuulen ka ettepanekuid, mis tegelikult lähevad täiesti lahku Euroopa Liidu põhiväärtustest, mis on Euroopa projekti südameks ja mis peavadki sinna jääma. ma tänan neid, kes võtsid sõna, et sellistest põhiväärtuse eiravatest sõnavõttudest ennast distantseerida. sellised sõnavõtud ei sobi Euroopa Parlamenti, mis peaks kaitsma põhivabadusi ja vabadust üldse ma leian, et kohalikud omavalitsused täidavad ju samuti Euroopa projekti ja on üles näidanud südameheadust ja üldist suuremeelsust. meie koosolekuga paralleelselt toimuvad äh, erinevate ülesannete täitmised äh, ja ma ei ole nõus äh, nende inimestega, kes tahavad kõik küsimused panna ühte patta see ei aita meid mitte kuidagi, see ei aita meid edasi. suur tänu ja ma annan nüüd sõna proua Kientšele, et ka tema saaks vastata küsimustele. Merci, madame la president. suur tänu mina tahaksin omalt poolt tänada kõiki äh, tänaseid esinejaid, kõiki, kes sõna võtsid, tahaksin tänada ka kõiki Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmeid, kes sõna võtsid. me püüame oma tööd teha võimalikult hästi, me anname endast parima, ma räägin kolleeg Metsola ja iseenda nimel ja seetõttu kuulasime me huviga kõiki sõnavõtte, mida täna äh, esitati. Need äh, sõnavõtud on meile tähtsad, võttes arvesse meie strateegilist raportit. ma jään huviga ootama meie tulevast koostööd ja tänan kõiki kohalviibijaid. suur tänu, proua Kienže. lubage mul nüüd äh, ka endal sõna võtta, mina olen mina olen pärit Bulgaariast ja jätkan bulgaari keeles. mul on väga hea meel olla siin koosolekul. minu koduriigis on omad probleemid äh, seoses äh, rändega. siin on äh, riigid nagu Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, kes on suureks sihtriigiks meil ei ole olnud äh, suurt, äh, meil, meil ei ole olnud suurt äh, kogemust sisserändajatega seoses, aga me oleme valmis näitama üles solidaarsust, ka me oleme üks välispiiririik Euroopas. me peame tagama julgeoleku piiridel, et tagada kogu Euroopa Liidu julgeolekut, seetõttu me oleme valmis vastu võtma piisavalt varjupaigataotlejaid, sisserändajaid pärast äh, Suure Vahemere kriisi tekkimist, äh, kriisi, mis ei ole meil lõppenud, on äh, paljud rändajad võtnud ette Balkani marsruudi, et Euroopasse pääseda ja Bulgaaria ja Türgi piir on üks äh, võimalik marsruut. me oleme äh, nõustunud kvootidega, mille üle eile arutati, me peame vastu võtma tuhat kuussada inimest, aga juba praegu tuleb meile tuhat inimest. meie oleme valmis osalema Euroopa solidaarsuses, me oleme üks osa sellest. härra Edekostar, Euroopa vastased äh, ettepanekud, mida te siin kuulsite, on öö, vähemuse esindajate seisukohad. suurem osa kolleegidest, kes siin täna sõnad võtsis, võtsid liikmesriikide parlamentide esindajad ning ka Euroopa Parlamendi liikmed, on kõik ühel meelel prioriteetide osas. meie prioriteediks on solidaarsus humaansuse ja Euroopa nimel. mul on hea meel, et me kõik ühiselt suudame selle kriisi seljatada ning aidata kohalikke ametivõime. me seisame silmitsi mitmete väljakutsetega, kuid äh, me suudame nende väljakutsetega toime tulla, kui me ühiselt tegutseme, aitäh!